Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. tere pärastlõunat, daamid ja härrad. alustagem väliskomisjoni koosolekuga sellel esmaspäeval. kõigepealt kinnitame päevakorra nii, nagu see on meile esitatud tänaseks ja homseks on teil selle kohta kommentaare, ei ole, siis kuulutame päevakorra kinnitatuks. Läheme kohe päevakorrapunkti number kaks juurde, minul ei ole juhataja teadaandeid. kui esimees Prokk kohale jõuab, siis temal võib-olla on neid. ja mis puudutab päevakorrapunkti number kolm, siis tuleb meil koosoleku protokollid kinnitada Need on koosolekud, mis toimusid kahekümne üheksandal juunil, viieteistkümnendal juulil, kolmekümne esimesel augustil ja neljateistkümnendal ning viieteistkümnendal septembril. kas kellelgi on nende protokollide kohta kommentaare? ei ole. siis on ka nende koosolekute protokollid kinnitatud. Lähemegi kohe edasi, päevakorrapunkt number neli. Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine tegemist on küsimusega päevakorras, mille raportööriks on äh, kolleeg Roheliste fraktsioonist Tamas Meseriš. tere tulemast, Tamas! siin on meil ka variraportöörid äh, selle arvamuse kohta arengukomisjonis Georgi Schöpflin, Intakomisjonis David Borrelli ja naistekomisjonis Julie, äh, Julie Köling ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmeteistkümnendal novembril kell kaheksateist null null ja selle päevakorrapunkti all me kõigepealt vaatame raporti projekti läbi ja siis on meil ka väliseksperdid esimeses reas, kes annavad oma arvamuse. ja ma tervitangi siin Jos Ponstrat Tirka Srtsvatse, kes Euroopa Keskasia strateegiale andis soovitusi äh, nii parlamendi kui ka välisteenistuse jaoks, siin on ka Michal Romanovski äh, Saksamaalt Marshalli fondist, tema on ka lühiülevaate teinud Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia kohta Venemaa, Hiina, USA ja nende suhted äh, Euroopa Liidu ja Kesk-Aasiaga ja meenutaksin teile veel, et me välisasjade komisjonis oleme seda küsimust ka varem arutanud, nimelt esimesel juunil, kui oli veel Läti eesistumine ja kohal oli ka toona välisteenistus härra Purjen, kes on Euroopa Liidu eriesindaja Kesk-Aasia Äh, regioonis äh, oli samamoodi esimesel juunil kohal. ja kõigepealt annangi sõna Tamas Messeritšile, selleks et ta saaks meile esitleda oma raporti põhilisi punkte. Tamas, sul on sõna, palun. Uh, aitäh, härra esimees, ma üritan teha lühidalt, sest ma leian, et ekspertidega arvamuste vahetus on palju tähtsam kui see, et mina esitleksin teile seda, mis on nagunii juba kirjalikult teile esitatud. kõigepealt suur tänu kolleegidele nii sekretäriaadist kui ka meie fraktsioonist, äh, kes äh, aitasid mul seda teksti koostada. on selge, et kui siin on veel ebaselgusi, siis mina vastutan selle eest, aga arvamuste vahetus on väga heaks võimaluseks ka need ebaselgused tekstist välja võtta. teiseks suur tänu võimaluse eest, et äh, mulle anti käia Kesk-Aasia delegatsiooniga koha peal. see visiit oli väga kasulik ja peale selle olen kohtunud väga paljude ekspertidega ning ka äh, erinevate valitsusametnikega ja kunagiste valitsusametnikega selles küsimuses. tegemist on algatusraportiga. Kesk-Aasia strateegia äh, on nüüd seitse aastat vana ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses koostati esimene äh, eduraport ja nüüd me arvasime, et kõigepealt oleks vaadata olukorda, mida kirjeldatakse kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta raportis ja mitte hakata kõiki küsimusi eraldi kõikide riikide puhul läbi vaatama. see ei tähenda seda, et see, mis siin raportis kirjas on, tooks välja kõik, mis on tähtis selles piirkonnas, siin on väga palju välja jäetud ja seda sellepärast, et tähemärkide arv on piiratud ja sellepärast äh, on mul väga hea meel iga kaalutletud muudatusettepaneku üle ja me tõesti oleme veendunud ka minu fraktsioonis, et meil õnnestub tõesti nende muudatusettepanekuga täiega veel seda raportit parandada. tahaksin välja tuua kolm punkti selles raportis. esiteks, meil on hea meel ja see on arvatavasti kõige tähtsam sõnum minu poolt. meil on väga hea meel selle strateegia ülevaatamise puhul selle üle, et Euroopa Liidu suhted selle piirkonnaga peaksid olema mitmetasandilised ja arvestama erinevate tingimustega. tegemist on piirkonnaga, mis ei ole tegelikult ajalooline piirkond, vaid see on tõesti hunnik riike, mis on kokku pandud ajaloo käe läbi ja seda siis kahekümne sajandi alguses ja tegemist on piirkonnaga selles mõttes, et tegemist on endiste Nõukogude Liidu vabariikidega, aga mis puudutab julgeoleku küsimusi, majanduse arengut, sotsiaalset ja poliitilist arengut, siis sealsed arengud on sarnased ja just sellepärast ongi minu ja tegelikult ka meie arvates täiesti mõistlik mitmetasandiliselt äh, seda piirkonda vaadata ehk et me ei peaks siin nõudma täielikku piirkondlikku koostööd kõikides äh, mõõtmetes, vaid me peaksime leidma võimalikud partnerid piirkondliku koostöö jaoks, äh, mis on siis valmis teatud projekte läbi viima. ja kui me saame siis äh, erinevatel tasanditel koostöö käima lükata, siis on meil võimalik ka saavutada paremaid tulemusi, selle asemel, et peale sundida üle piirkondlikku koostööd eriti kui arvestame prioriteetidega, mis Euroopa Liit on paika pannud. samal ajal me tunnistame, et piirkonna strateegiline tähtsus on vähenenud võib-olla ja muutnud ka väga palju kahe tuhande seitsmendast aastast. toona Afganistan ja Afganistani puudutavad küsimused olid väga tähtsad. nüüd on tegemist strateegiliste väljakutsetega ja me ei pööranud väga palju tähelepanu sellele, sest me eeldame, et kolleegid teevad muudatusettepanekuid selle küsimuse kohta ja me oleme veendunud, et julgeoleku küsimuste kohta tehakse kindlasti muudatusettepanekuid. ja kolmandaks tahtsin toonitada veel seda, et kõige suuremaks probleemiks praeguses piir, praegusel hetkel sealses piirkonnas on see, et inimõigustest ei peeta kinni, poliitilised arengud valmistavad meile muret ja Kõrg-, Kõrgõzstan on siin ainsaks äh, ja osaliseks äh, erandiks, nii et meie siin Kesk äh, Aasia strateegias toome välja selle, mis meie arvates valmistab muret ja oleme alvist-, väga palju arvestanud ka inimõiguste mõõtmetega ja hoolimata partnerluslepetest on meil küll toimunud äh, koostöökohtumisi, kuid tundub, et me ei ole suutnud nende kohtumiste kaudu olukorda kohapeal muuta. ja sellepärast äh, olengi välja pakkunud just need tingimused ja tingimusliku lähenemise meie tegevuses äh, sealses piirkonnas see ei tähenda seda, et me ei peaks pöörama tähelepanu sellele piirkonnale, meil on hea meel nende positiivsete sammude üle, mida me oleme seal piirkonnas näinud, kuid me leiame, et me peaksime probleemidele paremini fokusseerima, nende probleemidega tegelema ja peaksime tegema koostööd nende valitsustega, mis tõesti soovivad vaesust vähendada ja võidelda korruptsiooni vastu. ja jällegi, nendes küsimustes teatud riigides on näha ka edusamme. ja lõpetuseks äh, enne kui anname sõna ekspertidele, ütlen veel nii palju, et see mitmetasandiline tingimuslik lähenemine võib olla väga suureks panuseks, sest ka USA jaoks on tegemist tähtsa piirkonnaga, nii palju kui olen rääkinud nii praeguse kui ka varasema valitsuse ametnikega USA-s, siis ma olen kuulnud nii palju, et nemad vaatavad seda piirkonda kui ühtset piirkonda ja tõesti soovivad ka näha piirkondlikku koostööd küll kogu piirkonnas, aga nad on hakanud aru saama, et see ei ole võimalik. nii et võib-olla me käime siis käsikäes, kui me just sellise lähenemise võtame ja see oleks see, mis meid ka kõige rohkem rõõmustaks. aitäh, härra Messerich! enne kui ma annan sõna meie ekspertidele küsin ka kahelt variraportöörilt. Edward Kukan ei ole kohal praegu. Kristen Preda, Rahvapartei koordinaator, saab sellepärast sõna. aitäh! härra Kukani nimel tahan tänada härra Meseritši selle raporti eest. tema on raportöör, kes vaatab naabruspoliitikat üle ja tema leiab, et äh, rohkem tuleb meie naabrite naabritele tähelepanu pöörata ja ta ütles, et see repo-, raport on jagatud erinevatesse valdkondadesse ja siis tuuakse välja ka riikidepõhised soovitused ja väga reaalselt lähtutakse sealset olukorda. Kesk-Aasia äh, riikide puhul näeme me erinevaid mõõtmeid ja sellepärast on vaja paindlikku ja mitmetasandilist lähenemist. härra Kukan ütleb ka, et on kolm punkti, mida tema tahaks selles raportis välja tuua esiteks Euroopa Liidu ja liikmesriikide välistegevus Kesk-Aasias peaks olema paremini koordineeritud, ühtlasem ja paremini nähtav. see on parim võimalus meie välispoliitika meetmete kasutamiseks. seni edukad olnud projektid nagu näiteks haridusvaldkonnas piirkondlikud projektid, inimeste kokkuviimine, piirivalve, narkootikumide vastane võitlus peaksid jätkuma. teiseks teatud riikides on olnud positiivsed arengud ja seda peaks ka raportis tunnistama. positiivne konstruktiivne dialoog on see, mille kaudu Euroopa Liit saab oma väärtuseid äh, jagada nagu õigusriigi põhimõtted, inimõigustest kinnipidamine ja nii edasi. ja ja kui me kutsume nüüd üles riike piirkondlikku koostööd tegema ja rohkem ühenduses olema, siis on see väga tähtis. Nendel riikidel on väga palju sarnaseid probleeme ja sellepärast piirkondlik koostöö võiks olla lahenduseks. ja selles mõttes härra Kukan usub, et Euroopa Liidul on tõesti väga palju kogemusi, mida saaks jagada meie partneritega Kesk-Aasias. ma teen terve rea muudatusettepanekuid, ütleb härra Kukan äh, ja see puudutab kõik, seda kõike siis selleks, et saada kokku tasakaalus tekst, aitäh! aitäh, Kristjan! ja nüüd saab sõna meie variraportöör ALDE fraktsioonis, härra Närt, palun. see Närt, läheb päeval, aitäh! Après Ah, ok, pardon. härra Nart soovib sõna saada pärast eksperte, ma näen, et proua Maneskut ei ole kohal, proua Jaakonsaari, proua Jaakonsaari, kas ta on kohal? ei ole. hästi, siis kuulame kõigepealt ära ekspertide arvamuse. kõigepealt härra Monstra, palun. Five to seven minutes viis kuni seitse minutit teile kõigile. Ähm, suur tänu. Euroopa ja Kesk-Aasia seireprogrammid on viimase seitsme aasta jooksul äh, jälginud Euroopa Liidu vastava strateegia rakendamist, aga siinkohal pean ma nentima, et me lähtume sellest äh, parlamendi raportist mille kohta me praegu infot saime. seal on väga palju olulisi punkte ja need kajastuvad ka siin. ma arvan, et Euroopa Liit viimasel seitsmel aastal on olnud üsnagi edukas selleks, et paika panna vajalikud äh, institutsioonid Kesk-Aasias ja toetanud neid suhteid ka siis kohapeal eurooplaste kaudu. Kasahstaniga on viimase viie aasta jooksul suhted õitsele puhkenud Euroopa Liit ei ole saanud äh, sealt täielikku kasu. demokraatiat näha, nähakse režiimide poolt äh, ohuna, inimõigused äh, on samuti nõrgenenud. rahvusvahelised suhted Kesk-Aasiaga on veidi aegunud, kõige olulisemad ähm, Äh, jõud näevad seal ennast teises rollis nagu USA, äh, Hiina näiteks äh, majandusvöönd ja need on need poliitika lähenemised, mis kajastavad tihtipeale paberil, aga Euroopa Liidul on olnud ulatuslikud strateegiad seitsme prioriteediga, osad neist ei ole alati olnud realistlikud ja Euroopa Liidu probleem praegusel hetkel peale mitmeid aastaid on see, et on väga keeruline sellest tagasi astuda. ehk siis kas väljendada, lähtuda poliitikast, millest ei taganeta, või siis tõeline strateegia paika panna, mille e, täitmist on võimalik võrrelda, see on väga keeruline, ma olen täiesti nõus raportööriga, et kahepoolsed suhted on e, viis, kuidas tegutseda paar sõna iga riigi kohta. Kasahstan, kõige olulisem riik Euroopa Liidule, iga liikmesriik tahab sinna saada oma saatkonda erilistel kaalutlustel. Euroopa Liit on äh, suur investor ja suurim kaubanduspartner ja Kasahstani on veidi teistmoodi käsitletud, äh, kuna ta peetakse partneriks Kõrgõzstaniga, on olukord veidi erinev demokratiseerimine on ohus ja riigist on, riigiga on üha keerulisem olnud koostööd teha, aga samas on ootused kõrged pärast äh, demokraatlikke valimisi. Tadžikistan on samuti väga vaene riik, nii nagu Kõrgõzstan. tundub, et tegemist on riigiga, kus kõik Kesk-Aasia probleemid kogunevad, probleemid äh, veehaldusel, mis võivad viia konfliktini Afganistan äh, naabrina ja ebastabiilsus äh, naaberriikidega, Usbekistani ja teistega on samuti probleemiks. ja samuti uimastikaubandus, mis on väga oluline. nüüd Turkmeenia, üks suletumaid riike maailmas äh, pärast Põhja-Koread tõenäoliselt. Euroopa Liidul ei ole delegatsiooni Turkmeenias. minu arvates on see veider Euroopa kaks tuhat seitsme aasta strateegia lähtus energeetikast. kui on mingisuguseid energeetikaseoseid Kesk-Aasiaga, äh, lisaks Kasahstani, kus on nafta, siis oleks selleks Turkmeenia, aga samas ei ole piisavalt äh, pühendatud selleks, et delegatsiooni avada äh, rahanduslikel põhjustel, nagu ma aru saan. Usbekistan, viies riik, on olnud väga problemaatiline partner, sanktsioonid selle riigi suhtes peale kahe tuhande viienda aasta massivõrmu võeti kahe tuhande üheksandal aastal maha, pärast seda on delegatsioon Euroopa Liidu poolt äh, koha pealt olemas, aga see suhe ei ole õitsele puhkenud. nüüd piirkondlik koostöö, selles osas olen ma väga skeptiline, minu arvates on vaja äh, põhjalikku analüüsi, mida me teeme, õigusriigi programm, äh, haridusprogramm, keskkonnaprogramm ja lisaks sellele on väga palju investeeritud ka piirikontrolli haldussüsteemi. tulemused on olnud piiratud, kuna need Kesk-Aasia riigid ei soovi koostööd teha ja neil puudub igasugune kohalik algatus selles osas, selle peavad paika panema välisriigid või Euroopa Liit. mina toetaksin selget programmide läbivaatamist ja peaks olema ka paindlikum. ehk siis see ei peaks puudutama ainult seda viite riiki, aga seal võiks olla ka ainult kaks riiki, näiteks koos Mongool-, Mongooliaga või kolm koos Afganistaniga või Aserbaidžaaniga energiaküsimustel, ehk siis on vaja üles näidata paindlikkust. viimane punkt, millest tahaksin rääkida, on Euroopa Liidu arenguabi kaks tuhat neliteist kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist aasta vahel investeeriti sada viiskümmend miljonit eh, Kesk-Aasiasse. see, seda kahekordistasid eh, liikmesriigid oma riiklikega viielt riigilt. liikmesriik on, eh, Euroopa Liit on väga palju õppinud ja on nüüd paika pannud uue arengukoostöövahendi plaani järgmiseks seitsmeks aastaks mis keskendub ainult neljale riigile, praegult kolmele, sest Kasahstan Kasahstan ei saa otsest abi ja Turkmeenia ka mitte, lähtudes nende sissetuleku tasemest, mis on suurenenud. Euroopa Liit on äh, hakanud keskenduma vähemas, vähematele prioriteeridele, varem oli neid väga palju ja vahendeid väga vähe ja seega väga väike mõju. see on praegu muutumas, aga saja, seitsmesaja viiekümnelt miljonilt on see suurenenud ühele miljardile järgmiseks äh, perioodiks. mul on kolm küsimust, äh, millele oleks vaja vastust. mis on see põhjendus selle suurendamise taga, sest me teame, et Kesk-Aasias on arenguküsimustes väga keeruline tööd teha, korruptsioon on ulatuslik ja samas ka on osad riigid välja jäetud. mis on selle põhjenduseks, mis, see huvitaks mind väga. teiseks, mis on tihtipeale problemaatiline, on sektoriaalne eelarvetoetus. Euroopa Liit ja ka vist Maailmapank teeb seda, annab sellist vastavat abi Kesk-Aasiale, Kõrgõzstani ja Tadžikistani puhul mis on arenguabi äh, suunamise kõige olulisem, sest tegemist on äh, vaesemate riikidega. aga samas oleks vaja reaalsemat lähenemist ja tõhusamalt võtta arvesse korruptsiooni. ja veel üks küsimus seoses Usbekistaniga, see riik äh, ei saanud praktiliselt üldsegi arenguabi Euro Euroopa Liidult ega teistelt ja nüüd järsku saab sada kaheksakümmend kuus miljonit eurot järgmise seitsme aasta jooksul mis on selle taustal, seda on keeruline mõista. keegi ütles mulle, et tõenäoliselt puudutab see elanike arvessevõtmist ja arengutaseme arvessevõtmist ehk siis tehnilist lähenemist. minu arvates on need olulised küsimused, millele on vaja vastust. arenguabi on selgelt seotud ähm, poliitilise lähenemisega. ja lõpetuseks kolm valdkonda, kus mina, millele mina eelistaksin keskenduda järgmistel aastatel. kahepoolsed partnerlussuhted, lähtudes demokraatlikest väärtustest ja inimõigustest ja me saame selle kohta hetke pärast äh, teada kolleegilt. kaasaegne julgeolekukoostöö vastava sektori läbivaatamine, eriti konfliktide ennetamine, tegemist on piirkonnaga, kus on väga suur konfliktioht tulevat järgmistel aastakümnetel, mida Euroopa Liit saab seal ära teha ja kolmandaks, lihtne ja tõhus arengupoliitika, kus haridusel on kõige tähtsam roll. Kesk-Aasia tulevik sõltub haridusest ja Euroopa Liit saab siin tõesti omalt poolt panustada, aitäh! aitäh, härra Poonsre ja aitäh, et ajast kinni pidasite ja palun nüüd proua Tservatse, teil on sõna. suur tänu, esimees, Kesk-Aasia on üks keerulisemaid piirkondi maailmas. viis riiki eh, Kesk-Aasiast on pidevalt eh, üles näidanud autoritaarset eh, või osaliselt autoritaarset lähenemist vaatamata mõningatele väikestele muutustele seoses lapstööjõu osas Usbekistanis ja, ja piinamise vältimist Tadžikistanis ja Usbekistanis on olukord siiski keeruline. inimõigused, demokraatia ja hea haldus on välja toodud kui prioriteedid Euroopa Liidu kahe tuhande seitsmenda aasta strateegias. edusammad nendes valdkondades on aga olnud väga mõõdukad. inimõiguste kaitse ei ole abstraktne ainult riikides, kus on olemas vastavad äh, süsteemid, sõltumatu õigusemõistmine ja õigusriigi põhimõtted, on võimalik tagada inimõigused. Kasahstanis on olnud äh, vajalik areng, on riik ikkagi halvel kohal seoses põhiõiguste kaitsega, põhivabadused, meedia äh, pluralism ja nii edasi. Kõrgõzstan äh, mida piitakse kõige avatumaks riigiks piirkonnas, kus on äh, parlamentaarne süsteem, on rääkinud äh, repressiivsetest äh, lähenemitest ja on plaani, plaaninud ka seksuaalvähemuste su-, olukorra kriminaliseerimist ning äh, opositsioonipartei kaotas oma koha viimastel valimistel kaks tuhat viisteist aasta septembris. kõrge kohus on öelnud, et see partei on vaja keelustada ja, ja lõpetada, kuna tegemist on terroristliku äärmusliku organisatsiooniga äh, Turkmeenia on kõige suletum riik selles piirkonnas juurdepääs sõltumatule teabele on äh, ametivõimude poolt kontrollitud, inimesed kaovad äh, vanglasüsteemi Usbekistanis ja teises äh, suletud riigis ei ole inimestel vaba väljendusõigust, kus muudetakse inimeste vangla pidamise aega ja nii edasi aktivistid ja inimõiguste kaitsjad äh, on pidevalt ohus ning vabaühenduste töö äh, keelustamine on saanud rutiiniks, kus kriminaliseeritakse ja takistatakse vabaühenduste tööd ja takistatakse igal äh, viisil. poliitiline opositsioon on samuti sunnitud tegutsemist piirama. Lähis-Ida ning me näeme näiteid, kui õrn on nende demokraatlike institutsioonide olukord. Euroopa Liit on äh, loonud poliitilise dialoogi Kesk-Aasia riikidega üheksakümnendate lõpust, äh, sõlmides partnerluse koostöölepped, inimõiguste dialoogid on, äh, kehtivad kahe tuhande seitsmendast aastast, aga vaatamata edusammudele äh, on Euroopa Liit nõukogu järeldustel kaks tuhat viisteist aasta juunist öelnud, et nende riikidega on vaja suhteid süvendada, lähtudes vajalikest äh, põhimõtetest. põhiõigused on pidevalt ohus äh, ametivõimude poolt. Kesk-Aasia piirkond on olukorras, kus Euroopa, millega Euroopa Liit ei ole valmis tegutsema, täiendav takistus Euroopa Liidule ja tingimus, milleks on edu saavutamiseks, on avatus ja reaktsioon või selle puudumine selles piirkonnas. demokraatia peaks sündima koha peal ja lähtuma kohalikest oludest. kui seda ei toimu, siis Euroopa Liit peaks laiendama oma poliitilist tuge äh, vabaühendustele. uus finantstsükkel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend piirkonnast näeb suurenevaid vahendeid viiskümmend kuus, viiekümne kuue protsendi ulatuses kuni ühe miljardi euroni. see tõus ei ole piisavalt kajastust leidnud ka vabaühenduste osas. vabaühendustel on suured väljakutsed ja vajavad rahvusvahelise üldsuse tuge, lähtudes eh, pidevast tagakiusamisest on neil vaja Euroopa Liidu poliitilist eh, tuge ning eh, on vaja teha kõik ettevalmistused selleks, et oleks võimalik võimekust suurendada ja teab, inimeste teadvust, teavitamist laiendada viimastel nõukogu järeldustes on viidatud erinevatele strateegiatele, kus Kesk-Aasiat peetakse strateegilise tähtsusega partneriks, kus Euroopa Liit peab looma pikaajalise kestva suhte. nõukogu soovis ka tugevdada kaubandus- ja energiasuhteid äh, nende riikidega ja tugevdada koostööd julgeoleku ja stabiilsuse osas kuna ei ole piisavaid äh, ametiasutusi ega tagatud sõltumatut õigussüsteemi, on äh, äh, olukord siiski keeruline. Your... suur tänu, proua Servatse, teie ettekande eest ja nüüd äh, palun äh, Marshalli fondi esindajal. aitäh, mina käsitlen kesk Aasiat, eh, pidades silmas ka Venemaa, Hiina siiditeed. ilmselt kedagi selline lähenemine ei üllata, Euraasia on supermanner, seal on kaks kolmandikku maailma rahvastikust, kuuskümmend protsenti toodangust, aga kõigepealt siis Venemaa Venemaa suhe Kesk-Aasiaga on mitmekülgne ja sügav ja ma ütleksin, et äh, Venemaal ei ole oma siirdestrateegiat, aga Venemaa jaoks on viimase õlekõrrega, kus saadeta, saadakse oma mõju avaldada, eh, pidades silmas ka Euraasia Liitu. Venemaal on sõjaväebaasid Kasahstanis, Tadžikistanis ja Kõrgõzstanis. energia vallas ei ole Venemaa enam nii tugev kui varasemalt. hiljuti hiljuti on just Hiinast imporditud energiat. Venemaa toetab praegust hetkeolukorda piirkonnas peljatakse ebastabiilsust, mis võiks viia selleni, et kohalikud režiimid asendatakse islami äärmuslusega. enam ei olda Venemaa näol justkui valvuri rollis, vaid äh, kõik peavad äh, Moskvaga konkureerima. aga järgmisena nüüd Ameerika Ühendriigid nüüd, kus NATO on Afganistanist välja läinud, on Kesk-Aasiaga Washingtonis jõutud uude faasi. Usbekis aasta tagasi suleti sõjaväebaas Kõrgõzstanis, Usbekistanis kümme aastat tagasi ja nüüd on uus lähenemine. Hillary Clinton aastal kaks tuhat üksteist tutvustas uut siiditee algatust, kus käsitleti just Afganistaniga kaubandussuhteid peamiselt. aga ma ütleksin, et see algatus vajaks suuremat sisu, suuremat Kesk-Aasia sisu selleks, et olla edukas, et kohalikud režiimid selle vastu huvi tunneksid. minu arvates Ameerika Ühendriigid ei ole mitte kunagi sama jõulised kui Hiina ja Venemaa selles piirkonnas. kuna puudub otsene geograafiline ligipääs ja ei ole selgeid energiahuvisid, siis Washington peab tegutsema kaugemalt. aga vaatame nüüd Hiinat. Hiina on väga huvitav juhtum, sellepärast et äh, tegemist on ambitsiooniga, ambitsioonika ja majanduspartneriga aastal kaks tuhat kolmteist ütles Hiina selgelt välja, mida nad soovid, soovivad selles piirkonnas saavutada. räägiti siiditee majandusvööndist, mis on siis mitmemiljardiline taristu investeerimisprojekt eesmärgiga pa parandada ühenduvusi ning tuua kokku Euraasia mandri riigid. Hiina on sisenenud piirkonda mitmekülgselt sõjaväe küsimustes erinevalt Hii-, Venemaast on Hiina aga üsna nõrgas positsioonis, aga kaubanduse ja energia valdkonnas Hiinale vastast ei ole. Peking impordib enamikku Turkmenistani gaasist, veerandit Kasahstanist ning kokkuvõttes on ta suurim kaubandusinvestor ja kaubanduspartner Kesk-Aasias. piirkond on Hiina jaoks oluline, aga hiirko-, piirkonna jaoks on oluline ka Hiina. Need mitmemiljardilised eh, taristuprojektid ja Hiina lähenemine siiditee mõistes, seal soovitakse ainult ühte asja et äh, piirkond oleks stabiilne. kohalikud äh, režiimid, äh, kuhu on kaasatud erinevad osapooled, siin ma ütleksin, et Kesk-Aasia edu tegelikult tagaks edu kõigile, aga kui Kesk-Aasia kukub läbi kas poliitiliselt, sotsiaalselt või majanduslikult, oleks äh, kohutava mõjuga mitte ainult piirkonnale, ka mujal. kui me nüüd vaatame, et Hiina ja Venemaa võiksid olla liitlased, kes on ainukesed osapooled, kes on tegelikult seal piirkonnas kohal, tegutsevad kõikides valdkondades, kaubandusest energiani, siis äh, ma arvan, et ma võin öelda, et Hiina on ainukene riik, kes siiani on pakkunud Kesk-Aasiale täielikku ja tulevikku vaatavat nägemust, mis hõlmab siis nende riikide ühiskondi. Hiina üks vöönd projekt on pakkunud Kesk-Aasiale uut tulevikku. mis puudutab Venemaa ja Ameerika Ühendriikide suhteid, siis ma leian, et Hiinal on ka siin oma roll mängida. põhiline on erinevate huvide silmaspidamine. Peking saab Moskvaga hästi läbi ja praegusel hetkel ei pea Ameerika Ühendriike ei sõbraks ega vaenlaseks ja ma arvan, et äh, Hiina võib olla siin vahendajaks Venemaa ja Ameerika Ühendriikide vahel Kesk-Aasias. ja lõpetuseks küsimus äh, tarkvara ja riistvara arendamisest piirkonnas. nii Venemaa kui Hiina on oma jõud ühendanud, kasutades erinevaid äh, tarkvaralisi lahendusi, riistvaralisi lahendusi, mis puudutab nii sõjaväge kui majandustegevust, aga ma ütleksin, et äh, selle nii-öelda tarkvara arendamine on ka väga oluline halb äh, riigivalitsemine, kodanikuühiskonna puudumine. Need on teemad, millega tuleks täpselt samamoodi tegeleda, kui ehitatakse uusi teid või torujuhtmeid. ja siin ma arvan, et Euroopa Liidul on oma roll mängida, aitäh. aitäh, härra Ivanovski, nende märkuste eest ja nüüd lähme arutelu juurde kõigepealt saab siis sõna härra Naart, kes oli meie variraportöör ja kes soovis siis pärast eksperte sõna saada. palun, härra Naart. Los expertos han hecho un análisis muy objetivo de la situación. eksperdid on läbi viinud väga hea analüüsi ja kõigepealt tuleb vaadata, milline on olukord koha peal ja siis mida meie saame pakkuda. Need viis Kesk-Aasia riiki Tadžiki, Tadžikistan, Turkmenistan, Usbekistan ja ülejäänud. seal on nii diktaatoreid kui islamirežiimi ja kohalikud oligarhid liiguvad eh, probleemi vabalt natsionalismi pendlil ühiskond tugineb islamile ja vahel on probleem perekondlikes dünastiates, mitte mingeid valimisi ei toimu. ning võib-olla kõige rohkem on lootust äh, Kõrgõzstanil, aga ka seal on väga palju probleeme kõigepealt äh, piir Afganistaniga ja teiseks praegune vaikiv konflikt Tadžikistani ja Kõrgõzstani vahel. see peab silmas ka võimalikke tulevasi probleeme. küsimus on, mida Euroopa saab teha seal piirkonnas see on Euroopa jaoks jätkuvalt strateegiliselt oluline piirkond ja me peame oma mõtlemises olema globaalsed. loomulikult me peame igal pool maailmas äh, osalised olema ning äh, Kesk-Aasia ei ole lihtsalt mingi kauge piirkond, see on meie jaoks äärmiselt tähtis ja nagu viimane ekspert ütles, ma nõustun temaga, et tegemist on piirkonnaga, kus täielikult mängib olulist rolli Venemaa ja Hiina, sest nad on tugevad jõud ning äh, Shanghai gruppi tuleb siin mainida, sellega liituvad üha rohkem riike, aga põhiline tuumik on ikkagi Hiina ja Venemaa seal piirkonnas seisame silmitsi selle strateegilise mänguga. see, meie ei ole seal strateegilised partnerid. praegusel hetkel tundub, et äh, tõepoolest Hiina võiks olla vahemeheks äh, Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahel. Hiina on seal kohapeal olemas, strateegilised huvid on äärmiselt olulised Kesk-Aasias. soovitakse võimu saada see kõik on nõrgestanud Venemaad, kuna Venemaal on oma majanduslikud raskused. ning Siber ei ole ju piirkonnana niivõrd erinev Kesk-Aasiast. ja see, et Venemaa ja Hiina on saavutanud üksmeele, tähendab seda, et Venemaa on pigem filantroop sellest piirkonnast. oluline on silmas pidada, mis toimub koha peal. kõigepealt korruptsioon. korruptsioon, mis on seotud pidevate inimõiguste rikkumistega kõikides riikides, on tegelikult see probleemiks see on väga sarnane tööstusrevolutsioonile üheksateistkümnendal sajandil, just lapstööjõu kasutamine Usbekistani puuviljapõldadel, vil-. probleem on ka, et riigid ei ole omavahel väga hästi ühendunud. Türkmenistan on äärmiselt eraldatud seda peetakse teiseks Põhja-Koreaks. isegi kui seal on ilmalikud seosed. ja see kõik on loomulikult seotud ka poliitilise mõõtmega. kliimamuutused on siin oluline mainida küsimus ei ole ainult keskkonnaprobleemis, see on äh, palju laiem probleem. ehk siis see mõjutab just mereäärseid piirkondi, sest äh, merest tulev sool muudab ka ülejäänud maapinna viljatuks. ja praegusel hetkel kaks peamist jõge Usbekistanis, seal ei, nendega ei toimu mitte midagi, võimul on oligarhid ja ümbritsevates riikides on olukord täiesti kontrolli alt väljunud. ohud on nii suur, suured, et äh, riikides puudub igasugune lootus kui me räägime sotsiaalpoliitilisest mõõtmest, siis seal on oluline roll islamil ja loomulikult on oht islami äärmuslusel siin. Hiina on sellest teadlik ja Venemaa samamoodi ja tulenevalt sellest geograafilisest olukorrast ning relvakaubandusest mis pärinevad Afganistani püssirahutünnidesse, võib viia uute konfliktideni piirkonnas. mina leian, et see dokument on äärmiselt hea ja see käsitleb seda kõike, mida Euroopa teha saab, aga samas Euroopa tegevus on tõepoolest piiratud, aitäh. aitäh, härra Naart. ja nüüd saab äh, sõna järgmine kolleeg, palun. suur tänu, esimees ütleb äh, proua Leomari. ma tunnen seda piirkonda hästi, olen seda mitmel korral külastanud Kõrgõzstani, Tadžikistani ja Usbekistani enam ja ma tahaksin öelda, et äh, arvestades seda, mida eksperdid ütlesid, siis olen ma seda näinud ka koha peal, samas aga mulle tundub, et nad jätsid mainimata ühe asja. see tähendab äh, vene keele tähtsus, see on see, mis neil on ühist, kõik see, lisaks kõik see, mida ühine keel endaga kaasa toob, arhitektuur, urbanism, mis on väga iseloomulikud, aga niikuinii, aga me ei tohiks unustada ka keelt. mis puudutab Euroopat ja siinkohal pöördun ma resolutsiooni autorite kui ka ekspertide poole, siis küsimus on selles, milline visioon meil on oma rolli osas, milline tahe meil on äh, selleks, et äh, tegutseda selles piirkonnas. loomulikult võime ka küsida, kas Euroopa peaks huvi tundma Kesk-Aasia suhtes kindlasti on tegemist piirkonnaga, millel on olnud ajalooliselt oluline roll, tegemist on ühe piirkonnaga, millest võib sõltuda geopoliitiline tasakaal, mis on hetkel ohus, mitte ainult selles piirkonnas, aga ka laiemalt. ja samas eh, see võib puudutada ka rändeolukorda, me ei tohi unustada seda, mis Äh, toimub äh, Afganistaniga ja sellega seonduvaga, mitte miski ei takista seda, et sarnane ränne võiks tekkida ka nendest riikidest, äh, kui sügav destabiliseerimine võiks aset leida. mis puudutab resolutsiooni ettepanekut, siis jah, loomulikult me tunneme huvi selle piirkonna suhtes, selles osas on mul hea meel, aga aga minu arvates on see veidi tasakaalust väljas arvestades, mida me leiame siin komisjonis ja parlamendis, problemaatika, mis puudutab inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, on kesksed teemad. Need on Euroopa poliitika alustalad, aga ma ei tea, kas Euroopa poliitika ja välispoliitika võib ainult sellega piirduda. nii nagu te ütlesite, selleks, et oma rolli täita, eriti inimõiguste osas, on vaja ka teatud võimekust teistes valdkondades, näiteks kas me räägime energiast, majandusvaldkonnast, haridusest, strateegilistes valdkondades. ja ma pean ütlema, et resolutsiooni osas on mul kahju ühest asjast. see, et näiteks me pühendatakse vähem kohta sellele, mida saab teha hariduse valdkonnas majanduslik lõimumine, äh, kestlik areng energia osas, siis vähem on nendele äh, ruumi pühendatud kui sellele, et äh, kus on, mis puudutavad hukkamõiste seoses inimõigustega ja õigusriigi põhimõtete probleemidega. minu arvates oleks vaja seda teha tasakaalustamatult tasakaalu, rohkem tasakaaluga ja samas ka poliitilisele olukorrale on vähem ja julgeolekule vähem tähelepanu pööratud kui äh, inimõigustele, aga kõik on omavahel seotud. kui me soovime inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid näha, siis on vaja tegutseda ja olla kohapeal ka teistes küsimustes seega mina tahaksin näha, et me vaataksime seda läbi, näiteks mis puudutab noorte haridust ja inimestevahelisi suhteid, siin on väga palju võimalik ära teha eriti kui me lähtume sellest, mida me ütlesime, milline on vene kultuuri ja keele traditsioonide mõju majanduse lõimimine ja energia osas on samuti vaja seda arvestada kui me tahame, et meil oleks aktiivne Euroopa välispoliitika, siis peame ka selles osas äh, jõulisemalt tegutsema. suur tänu, meil on viisteist minutit veel jäänud sellele arutelule ja viis kolleegi soovivad veel sõna, kaks minutit, kaks ja pool minutit maksimaalselt kõigile. ja härra Šolts, palun. aitäh, härra esimees suur tänu raportöörile, eriti sissejuhatuse eest ja kutse eest kõigil muudatusettepanekuid teha. eriti kui arvestada seda aritmeetilist struktuuri, mis sellel raportil on. esimene ekspert ütles, et mis on tegelikult Euroopa Liidu huviks, tegelikult ka suur tänu ekspertidele nende ettekannete eest, aga tõesti, mis on selle uue strateegia eesmärgiks? mina, arvestades seda kompleksset ja pikka ajaloolist kultuurilist ja ka majanduslikku arengut ja seda, kuidas need sealse piirkonna riigid omavahel on läbi põimunud peaks olema meie huvides anda oma panus sellele, et sealses piirkonnas tekiks jätkusuutlik, kestlik, majanduslik, poliitiline, sotsiaalne struktuur, ja et need inimesed kõik sinna ka kohale jääksid. me ei tohi oma strateegiat lühendada selle kaudu, et ütleme, et Euroopa Liidu huvid või liikmesriikide huvid on tähtsad. ei, ei, me peame vaatama laiemalt, kus meie aktiivselt oma panuse anname. siis on minu arvates siin teatud punktidest puudu. me peaksime endalt küsima, mis on praegusel hetkel ühiskondlikult, majanduslikult ja ka sotsiaalpoliitiliselt kõige tähtsam. miks on sealne seis praegu selline, nagu ta on? miks inimõigustest ei peeta kinni, miks äh, valitseb autokraatia miks on võimul just need inimesed, sest tegemist on ka ju ajalooliste protsesside tulemusega. me peame vaatama täpselt, millised on siin meie võimalused, kuidas me saaksime sealsete partneritega dialoogide pidada, isegi kui see on väga raske ja ma leian, et me peame ka täpselt mõtlema selle peale, kuidas me saaksime üheskoos teiste kolmandate riikidega välja töötada strateegia. miks Hiina vastu, Jaapani vastu, USA vastu, et kas meil praegusel hetkel on kolmandate osapooltega siin suur võidujooks toimumas või me soovime teha pakkumisi, kus tõesti kõik riigid on kaasatud ja, ja kus me ka teisi osapooli näeme partneritena selleks, et me saaksime anda oma panuse sealse piirkonna autonoomseks arenguks. ja lõpetuseks konkreetselt me peaksime tõesti täpsemalt vaatama, Kasahstan Euraasia Liidu liikmena, tema seisukord on hoopis teistsugune kui Tadžikistani või Turkmenistani oma, nii et ma tõesti arvan, et me peaksime täiesti erinevalt nendesse riikidesse suhtuma ja ma olen otse loomulikult valmis ka oma muudatusettepanekutega seda raportit paremaks muutma. aitäh, kolleeg Šolts järgmisena ALDE fraktsioonist härra Paet, palun. Well, thank you very much. I find that it's important that aitäh, ma leian, et on väga tähtis, et me praegu lõppude lõpuks ka Kesk-Aasiaga tegeleme ja vaatame, milline on Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia ja pöörame sellele piirkonnale suuremat tähelepanu. ja tõesti, meil peaks olema see üldine lähenemine, aga ma olen ka täiesti nõus, et me peaksime täpselt vaatama, neid riike eraldi. Need riigid, viis riiki on kõik erinevad, nii selles mõttes, kui, et milliseid lii-, suhteid nemad soovivad Euroopa Liiduga ja millised on ka nende ambitsioonid. nüüd ma tõesti loodan, et selle strateegia järgmiseks sammuks on see, et meil on konkreetsem strateegia ja et me teeme ka taktikalisi samme suhetes nende riikidega. kui te räägite probleemidest, siis tõesti, inimõiguste küsimus on meie arvates väga tähtis. samal ajal aga me teame, et tegemist on väga tundliku küsimusega seal kohapeal. see tähendab seda, et teised osapooled nagu Hiina ja Venemaa sealses piirkonnas ei räägi inimõigustest, see tähendab seda, et nende seisukoht on võib-olla paremini seeditav nendele riikidele ja see tähendab muidugi ka seda, et äh, kui Euroopa Liit soovib äh, ka majanduslikku kasu lõigata, siis me peaksime olema väga nutikad ja vaatama, kuidas me neid erinevaid osapooli saame ühendada. siis äh, nendele probleemidele, mis siin on juba tõstatatud, tahaksin lisada keskkonnaprobleemid, vee küsimus on sealses piirkonnas üha tähtsam ja tähtsam äh, Äh, praegusel hetkel on see juba suures konfliktiallikaks ja praegusel hetkel Euroopa kogemused äh, ja teadmised võiksid olla suureks väärtuseks Kesk-Aasia riikidele. muidugi on ka terve rida rahvusvahelisi aspekte nagu olukord Iraanis pärast sanktsioonide lõpetamist. Iraan hakkab üha suuremat rolli Iraani äh, sealses piirkonnas mängima. nii et me tõesti peaksime ka Iraanile väga palju tähelepanu pöörama ja nüüd, et seda kõike kokku võtta, ma loodan, et see strateegia on praktiline, et seda rakendatakse praktiliselt selleks, et Kesk-Aasiaga eurooplaste jaoks kiiresti uuesti kaardile jõuaks. aitäh, härra Paet. ja nüüd härra Kaaver, palun You, aitäh, esimees, on väga huvitav kuulda raportilt, et tegemist ei ole ajaloolise piirkonnaga. kas ei tähenda seda, et raportöör ei ole saanud äh, aru, kui palju on äh, maailm muutunud viimaste sajandite hulgul, eriti äh, üllatav on seda kuulata, kui räägime kahekümne esimesest sajandist ja hakatakse siin praegusel hetkel kahekümne esimese sajandi lahendusi üheksateistkümnenda sajandi probleemidele tekkima. nüüd see, et Euroopa Liit peaks muutuma aktiivsemaks, siin tõesti on väga palju küsimusi käigu nagu see, et demokraatiast ei peeta kinni, õigusriigi põhimõtted ei ole inimõigused ja tallatakse jalge alla need riigid mängivad väga tähtsat äh, rolli ka järgnevatel aastatel ka meie strateegiates, aga kas me tõesti praegusel hetkel ütleme, et kui me suurendame abi, siis nad peaksid oma käitumises muutuma mõõdukamaks? ja kui siin räägitakse, viiskümmend kuus protsenti on Euroopa Liidu abi Kesk-Aasia riikidele tõusnud, samal ajal inimõiguste olukord nendes riikides samal ajal halveneb, see, räägime miljardist eurost, mis on raisatud ja niimoodi Euroopa Komisjon maksumaksjate raha kulutab praegusel hetkel tundub, et äh, meil ei ole tegelikult välispoliitilisi lahendusi kui vaadata, kuidas seda raha kulutada, siis tõesti peaksid olema teatud tagatised, eriti just poliitilised. nii et äh, siin raportis räägitakse ainult äh, ühtekuuluvusest, räägitakse sellest, et Euroopa Liit peab välispoliitilistes küsimustes ühel häälel rääkima, mina seda ei toeta ja seda ei toeta ka britid, aitäh. aitäh ja nüüd härra Schaffhauser, palun. Euh, aitäh, mul ei ole väga palju öelda lisaks sellele, mida kolleeg Aljo Marie juba ütles, aga kõigepealt äh, me peame olema ettevaatlikud selle uue äh, lähenemise osas, mis puudutab inimõigusi ja demokraatiat. Äh, siin on tihtipeale topeltstandardeid ja kas selle taga ei peida ennast mingisugune neokolonialism ja me peame olema väga ettevaatlikud, eelkõige selles osas, kus me, kui me inimõigusi äh, kasutame ära ja seame topelt, topeltstandardeid. teiseks, meie kohalolu peab olema äh, kindlasti seotud ka sellega, mida teevad Hiina ja Venemaa. minu arvates ei saa meie diplomaatia äh, minna vastuollu nendega, kes on põhilised tegile, tegijad, meil on vaja koostööd nendega. ja see ei kuku meil hästi välja, kui äh, me läheme vastuollu nendega, kes on äh, põhilised osapooled. meil on vaja lähtuda täiendavusest nende äh, osapooltega, kes seisavad meie huvide eest, loomulikult on see väga oluline, mis puudutab energiat, kestlik areng ja julgeolek, seda juba rõhutati. Need on elemendid, mis minu arvates on kõige olulisemad. lisaks pean rõhutama ka seda, et meil meil on vaja selliste, sellise diplomaatia osas arvesse võtta ka oma probleeme Euroopal on endal palju tõsiseid probleeme ja vahetevahel jääb mulle mulje, et olukord on käest minemas, ühest küljest on Türgi, kes käitub nii, nagu tahab, olukord ei ole päris sama, aga igal juhul meie ees on põhimõtteline väljakutse, millele Euroopa ei suuda anda selget vastust. meie väljakutse praegusel ajal on väga suured ja see, et me soovime kõigesse sekkuda, on minu arvates veidi naeruväärsed, aitäh. suur tänu. ja nüüd äh, saab sõna välisteenistuse esindaja proua Berkovskiene, kolm minutit, palun. Thank you, chair uh,. The updated strategy is emphasizing aitäh, see kaasajastatud strateegia toob välja, et Kesk-Aasia on Euroopa Liidu jaoks tähtis. siin on välja toodud mitmetasandilise lähenemise põhimõte ja samal ajal ka Kesk-Aasia riigid eristavad ennast teistest ja nad on, soovivad ka kahepoolseid suhteid uus suursaadik mängib väga tähtsat rolli dialoogi suurendamises nii sealse piirkonna kui ka rahvusvahelise organisatsioonidega OECD, ÜRO ja nii edasi, mis on sealses piirkonnas aktiivsed hariduse küsimused, õigusriigi põhimõtted on need, millele pööratakse kõige rohkem tähelepanu ja me tõesti soovime välja tuua ka meie ühise soovi nende küsimustega tegeleda ja kaasata ka programmide rakendamisega eksperdid, arvestades majandus- ja kaubandussuhteid, stabiilne investeerimiskliima ja õiguslik seisukord on väga tähtis, korruptsioonivastane võitlus samamoodi ma keskenduksin inimõiguste küsimusele. kuigi siin on positiivseid arenguid sealse piirkonna riikides olnud, äh, nagu kohtusüsteemi reform, piinamisvastane võitlus ja ka lapstöö kaotamine, inimõiguste alane olukord sealses piirkonnas on ikkagi suuresti muretavaldav. Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia toob välja, et inimõigused, õigusriigi põhimõtted, demokraatia äh, on väga tähtsad tagamaks äh, demokraatlikku stabiilsust ja pikaajalist arengut ja see on ka Euroopa Liidu suhetes kõige kõige tähtsamaks punktiks. Euroopa inimõiguste küsimusi on ikka ja jälle tõstatatud poliitilistes dialoogides Kesk-Aasia riikide valitsustega, siis kui on kohtunud äh, ka valitsusjuhid ja riigipead. inimõiguste alane dialoog viie Kesk-Aasia riigiga äh, on endaga kaasa toonud kohaliku olukorra analüüsimise ja välja toodud ka inimõiguste rikkumise, on välja toodud ka üksikud juhtumid. Need arutelud on tihti rasked ja ei ole alati toonud endaga kaasa äh, käegakatsutavat tulemust, kuid samal ajal on nad väärtuslikud ka just sellepärast, et meil on võimalik rääkida äh, tundlikest küsimustest avatult äh. Euroopa Liidu delegatsiooni liikmed ja liikmesriikide esindajad in kohtuvad inimõiguste kaitsjatega konsulteerimiskohtumised kodanikuühiskonna esindajatega on olnud osa laiendatud dialoogist kodanikuühiskonna seminarid, kus äh, kohalikud osapooled ja rahvusvahelised toetajad on toodud ühise laua taha, on olnud väga tähtsad nende riikide jaoks, äh, just nendes riikides, kus kodanikuühiskonna sõltumatud organisatsioonid on lubatud. Euroopa Liit toetab sealset piirkonda demokraatia ja inimõiguste meetme kaudu ähm, meil on terve rida seminare olnud, samamoodi nagu ka kuulamisi ja töötubasid just nendel teemadel, mis on prioriteetideks kõikide riikide jaoks nagu võrdne kohtlemine, kohtuvõimu sõltumatus, kohtunike äh, koolitamine ja nii edasi. peale selle teeme me koostööd ka rahvusvaheliste organisatsioonidega Kesk-Aasias nagu OSCE kontoriga, äh, Euroopa Nõukoguga ja inimõiguste kõrge volinikuga, aitäh! About... Uh, aitäh! kohe on aeg otsas selle küsimuse arutamiseks ja tõesti nüüd annan igale eksperdile üheks minutiks sõna ja Tamas saab ka veel sõna sekka öelda, palun. Uh, very... aitäh, härra esimees, hästi lühidalt. kõigepealt uh, arengud, mis võivad mõjutada Kesk-Aasia piirkonna stabiilsust kaks kõige tähtsamat riiki sealses piirkonnas, Usbekistan ja Kasahstan. Nende juhid on üle seitsmekümne aasta vanad, mingil hetkel tuleb leida uued juhid. Need uued juhid kahes võimsas riigis eh, ei ole enam nõukogude aega näinud, tegemist on pigem natsionalistlike juhtidega, vähemalt nii me seda olukorda ette ennustame. meil on vaja uusi argumente, miks just nemad peaksid olema juhid ja see võib muuta olukorda nii riikide vahel sealses piirkonnas kui ka riikide sees. see on ohuks ja ma tahaksin toonitada, et Venemaa on ainus riik, mis kohe saab sealsesse piirkonda sekkuda, aga isegi Venemaa ei soovi Kesk-Aasiasse sekkuda ja sellepärast me ei peaks rääkima mitte äh, sellest äh, mängust, vaid äh, hoopis lõhest. huvi on väikesele piirkonna vastu ja kui me soovime panustada, siis me peaksime inimõigustest alustama, selles küsimustes on meil väga vähe kaotada ja siis võib-olla peaks kaasama veel ka hariduse aitäh, saime väga hästi aru, et haridus äh, ja inimõigused on teie jaoks tähtsad, järgmiseks proua Servaatse. jah, julgeolek on äh, väga tihedalt seotud inimõiguste ja stabiilsusega ja nagu siin just öeldi, jätkusuutliku äh, suhete jaoks on see kõige tähtsam küsimus, nii et seda tuleb tõstatada poliitilistes dialoogides ja see jääb tõesti väga tähtsaks küsimuseks ka tulevases edus. aitäh ja lõpetuseks, härra Romanovski, lihtsalt lühike märkus olen nõus eelkõnelejatega, aga tooksin veel ühe küsimuse välja. välisjõudude täielik äh, kaasamine Euroopa Liit, USA, Venemaa, Hiina. Kesk-Aasia oli tihti Euraasia mandri üheks tähtsamaks osaks ja sellepärast Euroopa Liit peaks äh, ka täpselt äh, niimoodi sellesse piirkonda suhtume, muidu olen nõus Johannesega. aitäh ja viimaseks härra Messerich, palun. aitäh, härra esimees, suur tänu kõikide nende sõnavõttude eest ja ma tõesti õppisin väga palju ning ma ootan juba põnevusega kohtumist variraportööridega ja läbi vaadata, selleks, et läbi vaadata muudatusettepanekuid. mis ta on puudu sellest tekstist, jah, ma tean, et siin on tõesti probleeme just sellepärast, et äh, meil on piiratud tähemärkide arv ja me nüüd tõesti loodame, et seda parandatakse muudatusettepanekute kaudu. ja nüüd proua Liu-Marii küsimusele vastuseks. see, et inimõiguste peatükk on äh, nii tähtsal kohal. ma arvan, et kui lõplik tekst on valmis, siis inimõigused ei tule nii suurel määral välja ja lõpetuseks veel ma ei usu, et inimõigused on nii-öelda ainsaks hoovaks, ma arvan, et inimõigustel on ka vaja oma hooba ja seda, et me järjekindlalt nendest kinnipidamist nõuaks. jah, ehm, kui me iga kord räägime siin sellest, et inimõiguste tegevuskava ei ole kõige suuremate äh, Ehm, eesmärkidega, siis samas me ei või endale lubada seda, et me mingil hetkel eh, lõdvaks laseme ja ei nõua kõige vähematki. riikidepõhised eh, nõudmised, jah, ma tõesti tahaks näha siin eh, kõigepealt tekstiversiooni, olen sellega nõus, inimõiguste tegevuskava, neokolonialism, lihtsalt leppigem kokku, et selles küsimuses me ei ole ühel nõul, aitäh! aitäh, Tamas, ähm, siis ütlen lõpetuseks, et meil oli väga hea arutelu, kuulsime väga palju head informatsiooni meie ekspertidelt, kes rääkisid inimõigustest, energiast, haridusest, strateegia, strateegilisest tähendusest meil on korralik äh, raporti eelnõu, härra Purjan on äh, meie eriesindaja Kesk-Ameerias, meil on terve rida nõukogu järeldusi, komisjon, välisteenistus teevad oma tööd, nii et tõesti, tehke muudatusettepanekud seitsmeteistkümnendaks novembriks ähm, ja meie järgmine arutelu selles küsimuses toimub neljateistkümnendal jaanuaril ja hääletus kahekümne kaheksandal jaanuaril ning täiskogule läheb see märtsikuu. sellega on see päevakorrapunkt ammendatud, suur tänu ekspertidele ja kõikidele kolleegidele, kes osalesid ja nüüd annan juhtimise üle komisjoni esimehele härra Brokile. ja kallis Pierre, kui sa tuleksid ja võtaksid koha sisse, oleks ka väga tore kallid kolleegid, nüüd on mul au siin meie hulgas tervitada suursaadik Pierre Vimont. me arvasime, et paar kuud tagasi jätsime temaga edukalt hüvasti, aga tundub, et hüvasti jätt ei olnud väga edukas, sest nüüd on ta tagasi ja nüüd on ta Euroopa Ülemkogu eesistuja, isiklik esindaja selleks, et rääkida meile Valletta konverentsi ettevalmistustööst, siis tegemist on konverentsiga, mis puudutab rändeküsimust. tegemist on ülitähtsa konverentsiga ja kohe räägime me ka meie delegatsiooni visiidist ÜRO Peaassambleele. ka seal tuli väga selgelt aruteludes Ban Ki-mooniga välja, et see konverents mängib väga tähtsat rolli. ja ma arvan, et Valletta konverents on tähtis ka sellepärast, et äh, nõukogu on sellega tegelenud, proua Mogherini ja härra Juncker ka ja meil on siin tõesti oodata tähtsaid otsuseid ja samme sellelt konverentsilt. ma arvan, et ka selle hädaabifondi loomine nii nagu härra Juncker üheksandal novembril seda välja kuulutas ja et üks koma kaheksa miljardilt edast-, edastatakse sellesse fondi, on väga tähtis sõnum. ma arvan, et rändeküsimus koormab meie riike dramaatiliselt ja et sellele on võimalik lahendus leida ainult siis, kui me sellistes valdkondades tõesti ennetavalt ja ettenägevalt tegutseme selleks, et me välja töötaksime meetmed, millega oleks võimalik tulevikus selliseid arenguid ära hoida. ja sellepärast on mul väga hea meel, et Pierre Vimont täna räägib meile selle konverentsi ettevalmistustööst. palun, Pierre. Thank you, thank you, Mr Chair and I. suur tänu, esimees, ma üritan äh, teha nii lühidalt kui vähegi võimalik, äh, selleks et saaksite küsimusi esitada. vabandan, et ma taas tagasi olen, aga luban, et tegemist on ajutise nähtusega. Äh, selles võite kindlad olla, ma ei ole siin enam kaua. ma tahaksin rõhutada kolme-nelja tähelepanekut, mitte enamat esimene neist äh, puudutaks seda, et tuletaksin teile meelde, milline on see kontekst äh, käivitada Valetta tippkohtumine, see leidis aset äh, käesoleva aasta aprillis, hetkel, kus oli tugev surve Vahemere keskmarsruudile, mis läks läbi Liibüa Itaaliasse, Lampedusa ja Sitsiiliani tol hetkel enam kui kaheksasada inimest äh, hu-, uppusid ja emotsioonid olid laes ja ja tol hetkel kogunenud ülemkogu oma eriistungil otsustas äh, käivitada selle põhimõtte, et äh, võiks toimuda tippkohtumine Aafrika partneritega. sellest alates, nagu te kõik teate, Äh, on ka teised marsruudid äh, läbi äh, Vahemere idapiirkonna, Kreeka ja Lääne-Balkani piirkonna saanud täiesti uue hoo ja need on meie tähelepanu keskmes nüüd, eriti seoses siis Süüria päritolu põgenikega. sellest alates on tekkinud küsimus, kui asjakohane on Valletta tippkohtumine ja arvestades, et see tippkohtumine räägib, käsitleb Aafrika rännet, siis kõik Euroopa Liidu valitsused on järjekordselt rõhutanud, kui oluline on pidada dialoogi Aafrika partneritega ja üheskoos vaadata, millised on need meie ees olevad väljakutsed seda sellepärast, et Aafrika rände väljakutse jääb päevakorda pikaks ajaks, tegemist on struktuurse probleemiga, pikaajalise, pikaajalist tähelepanu nõudva probleemiga. tegemist on keerulise näht-, nähtusega, kus on erinevad mõõtmed, nii majandusareng, seoses kliimamuutustega, poliitiline ebastabiilsus ja ebakindlus ja poliitilisem lähenemine ja kõik need keerulised äh, omavahelised mõjud muudavad selle rändevaldkonna niivõrd oluliseks meile kõigile. tuletaksin teile meelde, et me peame alati arvesse võtma seda, et kümnest äh, põgenikust Aafrikast ainult üks tuleb Euroopasse üheksa kümnest liiguvad Aafrika-siseselt ringi, lähevad teistesse Aafrika riikidesse. seega rändepoliitika olulisus kõikide Aafrika riikide puhul ja selles osas, kuidas nad üritavad olukorda lahendada, on väga huvipakkuv ja samuti ka murettekitav Euroopale. ja sellepärast on meil vaja neid samuti abistada nii palju, kui me suudame kui nüüd rõhutada veel kord Valletta tippkohtumise olulisust, siis kahekümne kaheksast riigipeast ja valitsusjuhist Euroopa Liidust kakskümmend kaks on juba kinnitanud, et nad tulevad kohale, võib-olla tuleb veelgi enam, mõningad otsused on veel vaja teha paaril kahel-kolmel liikmesriigil, lähtudes äh, valimistest näiteks Horvaatias, Portugalis ja Poolas ja siis näeme, kuidas see olukord kujuneb. millised on põhilised tulemused või ootused seoses Valetaga? kolm põhielementi, mida peaks äh, arvesse võtma. esiteks, Valeta kinnitab kõiki neid avaldusi ja tegevusi, mis on juba käivitunud meie partneritega rändevaldkonnas see ei ole midagi uut, me oleme selle valdkonnaga Aafrika partneritega juba aastaid koostööd teinud. meil on head põhimõtted, solidaarsus, vastutus, koostöö, tihe koostöö ja väga palju on juba ära tehtud, isegi kui see ei ole piisav, aga palju on tehtud juba viimase paari aasta jooksul. ja sellepärast see tippkohtumine valitsusjuhid ja riigipead on otsustanud mitte kutsuda kõiki enam kui viitekümmend Aafrika riiki kohale, vaid piirduda nende riikidega, kolmekümne viie riigiga, kes on alustanud institutsionaalseid partnerlussuhteid Euroopa Liiduga selles valdkonnas, eriti mis puudutab neid, kes on rabati protsessi osalised, enamus Lääne-Aafrika riike ja Saheli piirkonna, samuti Khartoumi piirkond, mis puudutab üheksat riiki äh, Aafrika sarves ja lõpetuseks ECOWAS piirkondlik äh, organisatsioon, kellega meil on väga äh, tugev koostöö rändeküsimuses. me oleme kutsunud Aafrika Liidu, ÜRO ametid ja teised piirkondlikud Aafrika organisatsioonid aga täielik äh, konfiguratsioon äh, siis puudutab äh, Rabati ja Khartoumi. teiseks on meil plaanis taaskäivitada uusi protsesse. põhimõte lähtub sellest, et see, mis Valetas otsutakse, rakendatakse läbi olemasolevate protsesside Rabati ja Khartoumi, nagu ma ütlesin, tavapärased nõukogu kanalid, töörühmad äh,, mis on juba paigas seoses äh, roteeruva eesistumisega, kes äh, hoiab asjadel äh, silma peal ja sellega leppisid kokku mõlemad osapooled, et meil ei ole vaja rohkem uusi bürokraatiakihte tekitada, vaid me peame lähtuma sellest, mis meil on olemas. kolmas põhimõte puudutab võrreldes varasemaga seda, et meil on vaja konkreetseid praktilisi tegevusi näiteks arvestades seda, mis Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumisel vastu võeti ja äh, avaldus äh, sel teemal ja tegevuskava tol hetkel, mis oli üsnagi laialivalguv ja kõikehõlmav, ei ole toonud aasta hiljem väga palju tulemusi ja sellepärast äh, lepiti seekord kõikide osapoolte poolt kokku, et meil on vaja konkreetsemat tegutsemist edasiliikumiseks ja seetõttu ka põhimõte, et lisaks poliitilistele avaldustele, mis vastu võetakse, saab meil olema ka juba ettevalmistatud äh, Euroopa Liidu kolleegide ja Aafrika osapooltega konkreetne tegevuskava, mis lähtub üksikasjadest seoses konkreetsete tegevustega ja lähtub teatud rubriikidest, kus on viis põhipeatükki, mida me käsitleme vai-, viis põhipunkti ehk siis äh, rände aluspõhjused, kas majandus või poliitilised, äh, seaduslik ränne, äh, kuritegelike võrgustike lammutamine inimkaubitsejate osas ning lisaks rahvusvaheline kaitse nendele põgenikele, kes seda soovivad ja viiendaks tagasisaatmine, tagasivõtmine ja integratsioon kõigi nende viie punkti osas on meil tegevused kas siis pikaajalised või lühiajalised ja lühiajaliselt oleme välja toonud enam kui kaksteist tegevust, mida me soovime ellu viia eh, eelseisval aastal. selleks on meil vaja loomulikult kasutada olemasolevaid vahendeid Euroopa Arengufond ja ka teised äh, variandid, mis on olemas meie vastavates peadirektoraatides. me peame toetama ka kahepoolset abi, mida liikmesriigid soovivad osutada ja nagu esimees ka ütles, oleme me paika pannud ka usaldusrahastu, mis Valletta tippkohtumisel käivitub, kuhu komisjon on suunanud üks koma kaheksa miljardit eurot ja loodetavasti liikmesriigid omalt poolt äh, panustavad nii palju kui võimalik. praegusel hetkel on äh, nii-öelda miinimum end Äh, usaldusrahastu osas selleks, et saada äh, hääletusõigus kolm miljonit eurot. enamus liikmesriikides senini on väljendanud oma kavatsust äh, sellest, sellega hetkel piirduda, aga mõned on ka öelnud, et kui Valletta tegevuskava rakendamine edasi liigub, kui on, kui nad on selle rakendamisega nõus, siis suurendavad nad oma panust tulevikus Valletas äh, taaskäivitatakse olemasolevad protsessid äh, selleks, et anda uus hoog teemadele, mida me tunneme väga hästi ja me soovime tõesti paika panna, äh, edasi liikuda uue hooga. praegusel hetkel on meil uus poliitiline avaldus ja tegevuskava mida me homme Valetas arutame koos kõikide osapooltega erinevatest valdkondadest ja loodetavasti saame, saavutame kokkuleppe enne tippkohtumist selleks, et meie riigipead, valitsusjuhid saaksid toetada seda lähenemist. ma võiksin jätkata, aga ma arvan, et parem on, kui ma sellega piirdun ja võimaldan äh, käivitada arutelu ja vastata ka küsimustele, mis esitatakse. suur tänu, härra Plenkovitš, palun. Uh, suur tänu. aitäh ka härra Vimundile selle suurepärase ettekande ja selgituste eest, mis puutuvad Valletta konverentsi. mina olen pärit Horvaatiast ja nagu te ütlesite, siis Balkani marsruut on muutunud äärmiselt oluliseks, kui me räägime põgenikest ja varjupaiga taotlejatest, kes äh, tulevad äh, Türgi kaudu Kreekasse. mis on seos Luksemburgi ja Brüsseli konverentsidel, mis on toimunud viimase kahekümne päeva jooksul? mis puudutab seda laiemat dialoogi, Rabati ja Khartoumi protsessi dialoogi Aafrika riikidega millele siis Valetas rõhku pannakse. kuidas seda teha laiaulatuslikult ja mis on arenguvoliniku roll, kui me räägime nende summade jagamisest, mida komisjon ette on näinud, aitäh? Welcome back, Mr Vimon. We uh... tere tulemast tagasi, härra Vimont me arvame, et ega see nüüd nii hull ka ei ole, et te siin tagasi olete. nüüd, mis puudutab selle, ta raha küsimust. selge on, et humanitaarabi, ma just ise naasin äsja Liibanonist, see on vähem kui viiskümmend protsenti, ehk siis humanitaar vastus sellele kriisile, kui me vaatame seda inimõiguste küsimust, sellele läheb vähem kui viiskümmend protsenti. kui me tahame, et meil oleks nüüd rahastus, millega saaksime olla proaktiivsemad, siis miks meie avalikkus peaks meid üldse usaldama, kui me oma lubadusi ei täida ka humanitaarvallas? me peame ju endalt küsima neid keerulisi küsimusi, sest muidu me te-, ainult anname lubadusi, aga me ei täida neid ja sellega meie usaldusväärsus ainult väheneb. nüüd Eh, siin on väga suur lõhe selles osas, mida komisjon soovib ja mida liikmesriigid on valmis tegema. seda tuleb välja tuua, aga siin on eh, mitmeid probleeme sellega seotud. kõigepealt, kas siis komisjon ütleb Aafrika riikidele, et nad peaksid tegema muid asju, kui me lihtsalt eh, suuname selle raha ümber, mis on neile juba ette nähtud ja küsimus on ju selles, et kui meie tahame, et Aafrika riigid teeksid midagi muud, siis mida uut meie neile pakume, sest me ju omamoodi küsime tagasi raha, mis on juba neile ette nähtud, sest see ei ole neile väga ahvatlev. ja mis puudutab liikmesriike, siis varasematel tippkohtumitel, viiendal tippkohtumisel öeldi, et uut raha on ette nähtud varasemalt on see nii olnud. aga mida sellest kõigest siis nüüd mõelda, kui me räägime siin rahastamise tasemest? ma saan aru, et teie võimalus siin kõneleda on ka piiratud, aga see on mu küsimus. nüüd need turvalised marsruudid. see on äärmiselt oluline teema, aga nagu ma aru saan, siis seda eriti ei käsitleta kogu see mõte, et me ei peata ebaturvalist reisimist, juhul kui me just ei tekita uusi turvalisi marsruute. kas selles vallas äh, on mingeid arenguid? see on Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumine, aga meedias on räägitud ka sellest, et soovitakse Türgiga edu saavutada ja ma tean, et Türgit käsitleme siin homme, aga ilmselt on sobiv teilt ka küsida ja öelda teile, et meil on kahtlusi seoses selle kokkuleppega Türgiga, aga kõiki ettepanekuid tuleb põhjalikult kaaluda. ja kas Türgi kokkuleppe saavutamises on mingeid arenguid ja kas te arvate, et seda teemat käsitletakse ka tippkohtumisel, aitäh? tere tulemast tagasi, Peer. kogu südamest me igatsesime sind. aga ilmselt teid ei üllata, et pühapäeval Briti meedias käsitleti seda Valletta konverentsi väga kriitiliselt. Öeldi, et Euroopa Liit julgustab sellist Äh, erinevat lähenemist, äh, kus soovitakse ainult kõrgelt kvalifitseeritud Aafrika riikide esindajaid, arste ja insenere ja nii edasi, inimesi, keda on vaja ju tegelikult ka seal. ja riigid seetõttu jäävadki vaeseks ning toimuvad teisesed vood, protsessid, mida juhivad inimkaubitsejad ja nii edasi, seega me tegelikult ei lahenda põhilisi probleeme, kui me räägime rändevoogudest ja seal toodi ka välja, et see abi, mis on mõeldud Aafrika riikidele, seda kasutatakse selleks, et nad võtaksid oma kodanikke tagasi, aga nagu te teate, kontrollimata ränne on probleemiks mitmetes riikides, ka minu koduriigis ja ma tõepoolest loodan, et need Euroopa Liidu poliitikasuunad, mida ka Saksamaa on maininud, annavad lootust äh, ka minu riigile, kuigi me ei ole osa sellest üldisest varjupaiga ja rändeprogrammist. aga kas nüüd liikmesriikides või teie aruteludes on käsitletud ka Genfi viiekümne esimese aasta põgenike ÜRO konventsiooni? see oli küll mõeldud äh, globaliseerumise eelsele ajastule, kui me rääkisime, vaatasime Natsi-Saksamaad, siis ei olnud veel inimkaubitsejaid, see ei olnud mõeldud inimestele, kes reisivad läbi turvaliste liik-, naaberriikide, et jõuda Euroopasse või nagu me hiljuti oleme näinud, inimesed lahkuvad põgenikelaagritest, kus nad, kus neil on turvaline olla, näiteks Türgist. Nad on saanud Äh, Türgi valitsuse poolt varjupaika ja nad otsustavad Euroopa Liitu minna, kas see viiekümne esimese aasta Genfi konventsioon on praegu piisav tagatis, aitäh? suur tänu. kolleeg, meil on väga palju sõnasoovijaid ja Pierre Vimo peab äh, viis viisteist lahkuma, seega palun äh, tehke lühidalt ja siis saavad kõik sõna võtta, härra, proua Dürsane. suur tänu, esimees. nagu öeldud, tegemist on väga olulise kohtumisega, ma olen teiega nõus selles osas, mul on väga hea meel, et Pierre Vimont on siin, aga ma ei ole kindel, et äh, kõigist tema omadustest piisab homme selleks, et saada vastus äh, rändeküsimusele tegemist on pikaajalise väljakutsega, tegemist saab olema tõenäoliselt ühe keerulisema väljakutsega, nagu Euroopa, millele Euroopa ja Aafrika peavad reageerima. meil on vaja siin kahte tegutsemist, ühest küljest peab tegutsema Euroopa, kuidas äh, toime tulla rändega, kuidas võidelda ebaseadusliku rände vastu ja kas lõpuks saa-, saab Euroopa Liit paika Euroopa tasandi strateegia, Euroopa poliitika äh, või, ja vältida seda, et kõik liikmesriigid ei peaks võitlema majandusmigrantidega. ja me peame käsitlema ka seda, kuidas tagada võimalus nendele, kes tahavad tulla kolmeks kuuks tööle ja tagasi minna ja siis tagasi tulla, et nad saaksid seda legaalselt teha ja me peame analüüsima, miks tagasivõtulepingud ei toimi, nagu me teame, siis need äh, moonutavad olukorda ja ja me teame, et see raha, mis need inimesed, kes välismaal töötavad, äh, tagasi saadavad Aafrikasse, on väga oluline. me peame oma, äh, käsitlema seda teemat laiemalt Äh, rändeteemat mitte ainult äh, sisserände, mitte ainult põgenike osas. meie äh, rahastame viiskümmend protsenti arenguabist maailmas, kas seda raha kasutatakse piisavalt hästi, kas areng puudutab lihtsalt linnade suuremist äh, Äh, Aafrikas, kas äh, tagatakse ka inimeste toitmine, kas keskendutakse kõikidele vajadustele, kas luuakse töökohti või mitte. ja kõigepealt meil on vaja üleüldist strateegiat, isegi kui see ei ole lihtne, see on väga keeruline, meil on vaja julget tegutsemist rändeolukorras ja meil on vaja julget lähenemist ka selles osas, mis puudutab riigiabi, mis või arenguabi, mis me Aafrikale senini oleme andnud, aitäh!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 Euroopasse. me peame mõtlema ka selle peale, kuidas me vastuvõtukeskusi Euroopas paremaks muudaksime, vähemalt seda ütleb Tusk, aga mida ta sellega mõtleb? minu koduriiki Kreekasse on tulnud nii palju inimesi viimastel aastatel ja tegelikult iga päev jõuab äh,, iga päev Kreeka saartele tuhandeid inimesi. ja on täiesti selge, et Kreeka ei suuda kõiki neid inimesi vastu võtta ja rändeprobleeme lahendada peale selle ärge unustage, et meie koduriik on ka kriisis, aga äkki keegi ütleks, et mida me nende inimestega pihta hakkame, keda me tegelikult vastu võtta ei saa. kas me lihtsalt äh, Äh, sunnime nad tagasi vette minema, et nad seal ära uppuks või mida me siis peame tegema nende inimestega, kes riiki tulevad äh, ja kes soovivad lihtsalt edasi äh, liikuda Mandri-Euroopasse ja oma perekonnad ka kaasa tuua. meil on tegemist Euroopaga, mis on praegusel hetkel humanitaarkriisis meil on vaja siin äh, rahumeelseid aktsioone, peame tegema koostööd NATO-ga ja Juncker kutsus suisa isegi kokku tippkohtumise selleks, et seda küsimust arutada. ja nüüd need tagasisaatmislepingud. Ähm, inimesed, äh, kes Iraagi, Iraagi-Süüria piiril elavad, äh, enne oli tegemist turvalise riigiga, nüüd on seal ISIS, kas need inimesed saadetakse ka tagasi? inimesed, kes on pärit Afganistani sõjapiirkondadest, kas te kavatsete need ka tagasi saata? ma ei usu, et meil on siin ühtset lahendust. meil tuleb lõpetada sõjad sealsetes piirkondades. me peame turvalised äh, koridorid äh, rajama põgenike jaoks ja meil peavad olema legaalsed menetlused ka nende inimeste jaoks, kes praegusel hetkel on Türgis. aitäh, ütleb proua Lohpiirel, aitäh, härra Vimo, teie selgituste eest. mul on terve rida küsimusi. väga palju pööratakse tähelepanu sellele, et tugevdada Euroopa Liidu äh, piirivalvet ja piirivalvepoliitikat ja siin on räägitud, et me peaksime teatud kaubanduseelised ja arengueesmärgid omavahel ühendama ning seda kõike vaatama ka piirivalvevalmiduse perspektiivist. kas te olete selle peale mõelnud ja siis ka see Aafrika fond, millel ei ole väga palju raha, aga kas me saaksime sealt fondist kasutada vahendeid ka piirivalveks? ja minu küsimus puudutab ka Khartoumi ja Rabati protsessi. siin tehakse koostööd väga kahtlaste valitsustega, ähm, valitsustega, mis äh, piinavad, ähm, äh, mõistavad inimesi surma ja nii edasi et kas siin praegusel hetkel tehakse allahindlust inimõigustele, kui tehakse koostööd ja mis puudutab tagasisaatmislepinguid, siis tagasisaatmislepingud on sõlmitud ka riikidega, kus inimõiguste alane olukord on väga halb. kas meil on mingi inimõigust puudutav garantii ka nende põgenike jaoks, kes saadetakse tagasi? aitäh, proua Lohpiiler ja nüüd annan sõna kolleegile Leedust. proua Alek Naite, palun You, may, I, like to... aitäh, härra esimees, kui tohib, siis ma teen mõned üldised märkused olukorra kohta. kallid kolleegid, Euroopa Liit maailma üks kõige paremal järjel osasid, osadest peab mängima väga tähtsat rolli ka maailmapoliitikas. meil peaks olema proaktiivne tegevuskava tagamaks julgeolekut ja heaolu nii Euroopa kodanike jaoks kui ka maailma jaoks kui me elame illusioonis, et meie turvaline elu kestab igavesti, käitusime nagu hea mehe abikaasa ja lubasime ainult temale hoolitseda kõige ebameeldivate küsimuste eest. see tähendab seda, et üle ilmse tegevuse eest vastutasid teised üleilmsed osapooled samal ajal kui meie, eurooplased, jäime pigem tagaplaanile. praegusel hetkel on meid kaitsepositsioonile sunnitud, kui illegaalsed põgenikevood ähm, tulevad üle meie välispiiride. tegemist on üleilmse väljakutsega, mis nõuab meilt kindlakäelist ja üksmeelset lahendust. otse loomulikult me peame üles näitama kaastunnet ja solidaarsust äh, inimestega, kes on hädas, aga samal ajal peame me välja saatma selge sõnumi, et äh, inimkaubitsejad ja inimkaubitsejate ja illegaalse sisserändega me ei ole nõus. Euroopa Liidu ühtseid välispiirid on korralikult kaitstud ainult siis, kui me teeme koostööd ja sellepärast ma toetan seda mõtet, et ühine piirivalvesüsteem töötataks välja. see on meie ühiseks tööks, mis tuleb ära teha. ja niikaua, kui seda pole tehtud äh,, Äh, alalise ümberjagamise süsteemi sisseviimine ei ole väga hea, see oleks pigem kontraproduktiivne kui tõhus. Euroopal ei ole õigust alla anda, Euroopa peab olema võimeline olukorda kontrollima, seda kaos, selles kaoses. aitäh, järgmisena härra Kaaver, palun. aitäh, kui vaadata, kes sinna on kutsutud, siin on kurde ja ka tavalisi kahtlusaluseid, aga ma olin üllatunud, et siin ei ole esindajad Süüriast või Liibüast, hoolimata sellest, mis me arvame nende valitsustest ja mitte kedagi ka Saudi Araabiast, hoolimata nende rollist sealses konfliktis ja ka põgenike küsimustes. võib-olla me peaksime küsima endalt seda, mida on ka siin komisjonis mitmeid kordi öeldud. Somaaliast on ka esindajad kutsutud, aga nad ei ole tegelikult võimelised sealset olukorda kontrollima, nii et keda meie siin praegusel hetkel esindame, kohe kindlasti mitte Somaalimaa, mis üritab praegusel hetkel eh, midagi sealse olukorra jaoks ära teha. ma tahaksin teada, kas te leiate, et neid eh, ei ole kutsutud, on hea ja kas te olete sama meeleheitel nagu mina, sellepärast et Saud ei ole kutsutud ja ma arvan, et ma praegusel hetkel küll ei usu, et mingi praktiline lahendus leitakse. aitäh, järgmisena Mihhail Kaaler, palun. aitäh, te täiesti õigesti ütlesite kohe alguses, et väga palju eelnevatest tegevuskavadest ei toonud tulemusi ja tõesti, praegusel hetkel on meil tõesti vaja muutuda konkreetseks, nii et sõjaline operatsioon Sofia, mis on praegu teises etapis ja nüüd, kui me võitleme kauplejate vastu, inimkauplejate vastu, kas meil ei oleks üle vaja minna kolmandale etapile? rohkem rohkema eest on olnud põhimõte äh, varem suhetes kolmandate riikidega ma olen veendunud, et meil on vaja rohkem uut raha, aga see tähendab seda, et meil peavad olema ka teatud struktuurid üles ehitatud selleks, et saavutada eesmärki nende vahenditega, nii et kas me saaksime Aafrika partnereid üles kutsuda äh, Äh, konkreetsete vahendite eest ka oma tööd ära tegema ja võitlema ka inimkaubitsejate vastu nendes riikides, kus nad on aktiivsed. Nad on aktiivsed väga paljudes riikides ja üritavad lihtsalt inimesi põhja poole edasi transportida ja äkki oleks võimalus ka siin mingeid konkreetseid kokkuleppeid teha selleks, et need inimkaubitsejad oma räpase äri lõpetaksid ja meie saaksime siis vastutasuks neid Aafrika riike rohkem toetada aitäh, Michal ja järgmisena härra Pantseri, Maagrebi delegatsiooni esimees. aitäh! tere päevast kõigile! mul on väga hea meel teid siin näha, härra Vimo. mul on kaks küsimust. esiteks, millal õnnestub meil tõesti tõsine plaan välja töötada, mida oleks võimalik ka rakendada ja kui palju nõukogu istungeid on meil vaja selleks, et see äh, kava lõpuks valmis töötataks. ja mida me teeme ka vahepeal? ma arvan, et äh, see protsess ei ole veel lõppenud äh, rändeküsimustega tegeleme me veel pikalt, ka mina olen viimastel päevadel väga tähtsate isikutega Äh, kohtunud. kuidas on lugu finantsvahenditega? meil on praegusel hetkel tegemist suure vastuoluga. meil ei ole piisavalt vahendeid, aga teiselt poolt me ei tea ka, kellele neid vahendeid eraldada ja kuidas nemad äh, seda raha kasutavad. Liibanoni valitsus juba mitmeid kuud on olnud väga sügavas kriisis ja me, need kontaktid, mis meil olid Liibanoni ja Jordaaniaga, tegelikult näitasid väga selgelt, et äh, Süüria põgenike jaoks ei ole mitte mingit muud võimalust, kui tulla Euroopasse. Nad on oma äh, krundid, majad maha müünud, kas äh, selle kõigega Valeta konverentsil arvestatakse? minut. härra Stanimiro Bulgaariast. Уважаеми колеги, благодаря за kallid kolleegid, suur tänu. suur tänu teie ettekannete eest. me oleme väga palju kuulnud arvamusi ja ma ei hakka seda kordama. Bulgaaria jaoks on tähtis see, et me saame toetust migratsiooniküsimuses, täpselt samamoodi nagu ka Türgi see on meie jaoks tähtis, sellepärast et meil on Türgiga välispiir. Türgi ja Bulgaaria piir võib tulevikus olla osa äh, teekonnast, mida äh, pagulased kasutavad. me peame mõtlema siin nii logistilise ja finantsabi peale, kas meil on selge visioon sellest, kuidas seda teha, kas meil on selge visioon abi andmise kohta, võttes äh, tingimuseks ka selle, et kiirregistreerimiskeskused äh, on väljaspool Euroopa Liitu, selle asemel, et nad oleksid Kreekas või Itaalias on veel üks küsimus, mida Bulgaaria on juba päris pikka aega välja toonud. nimelt, et me ei ole veel osa Schengeni alast. Schengeni alaga liitumine võtab veel aega, see on täiesti selge aga meie jaoks on väga tähtis saada juurdepääs Schengeni informatsioonisüsteemile, sest siis me saaksime tõhusalt kontrollida oma piiri mis on ka Euroopa Liidu välispiiriks. kas äh, seda võimalust on arutatud, kas on mõeldud selle peale, et Bulgaarial on vaja juurdepääsu Schengeni informatsioonisüsteemile, ehk siis riikidel, mis veel ei ole Schengeni süsteemi osad, on aga samal ajal äh, osa Euroopa Liidu välispiirist? aitäh, ütleb härra Jurek. kolleegid tõstatasid kõige tähtsamad küsimused, aga me ikka ei ole rääkinud sellest, et aprilli lõpus ülemkogu erakorralisel kohtumisel võeti vastu kolm otsust selle kohta, kuidas võidelda illegaalse rände vastu anda rahalist abi, võidelda illegaalse immigratsiooni vastu ja nüüd see ümberjagamissüsteem. Sofia operatsiooniga on nüüd algus tehtud ja me saame nüüd selle probleemiga tegelema hakata, aga me ei ole kuulnud mitte midagi selle kohta, kuidas Türgi kavatseb võitlema hakata äh, illegaalsete rändevoogude vastu. see, mis praegusel hetkel Türgis toimub, näitab seda, et Musta mere kaudu võib nüüd äh, tekkida uus äh, pagulaste teekond. nii et mida me nüüd kavatseme ette võtta, kui me alustame Sof-, operatsiooni kolmandat etappi, kas me teeme tõesti kõik endast oleneva selleks, et meie pi-, riikide piire kaitsta, see on eriti tähtis just Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks. Hay dos emigraciones, la emigración por necesidad. meil on kahte tüüpi äh, ränne. Äh, julgeolekukaalutlustel ja majanduslikel põhjustel ja ma tahaksin keskenduda ühele, kuna aega on vähe meil on väga suur lõhe, Aafrikas ei ole piisavalt äh, lootustega ja valitsus ei võta vastutust, valitseb äh, korruptsioon, alternatiive tuleviku osas ei ole. Äh, alati ei ole küsimus vaesuses, kuigi ka see eksisteerib, aga inimestel ei ole tulevikuperspektiivi ja kui põgenikud liiguvad ühest riigist teise, siis on neil Aafrika mandril maksnud kolm neli-viis tuhat eurot, nad on müünud oma maad, oma juveelid ja see on neile väga kalliks maksma läinud. ja nad on investeerinud kogu oma vahendid sellesse, me räägime siin väga suurtest summadest inimesed on valmis oma elu kaalule panema. ka kõrbes, kus meie neid ei näe, me näeme, kui nad äh, ilmuvad meie piirile. tuhandeid inimesi satub ohtu, tuhandeid vägistatakse ja nii edasi, seda meie ei näe, aga kui nad saabuvad Euroopasse, siis nad on oma eesmärgi saavutanud, nad äh, võivad jääda Euroopa ei ole välja saatnud mingisugust signaali, mille põhjal inimesed väldiksid sellist tegevust, äh, sest ei ole signaali, et kui inimene tuleb kohale ja tegemist on majandusmigrandiga, siis saadetakse ta tagasi. me ei näe nende inimeste ärakasutamist, nende kannatusi täies ulatuses. kui me räägime võltsdokumentidest Somaalia puhul näiteks või Nigeeria puhul, kus neid dokumente on võimalik osta soovi korral ka politseiametitest, on võim-, väga paljudes riikides on see võimalik Aafrikas. ja põhiprobleem on selles, et on riike, kes saavad Euroopa Liidu arenguabi aga kui me tahame neid saata tagasi, kui na-, kui majandusmigrante, siis on see hoiatus nendele, kes oma elu kaalule panevad, siis need eh, riigid aga ei ole valmis neid eh, tagasi võtma. kui me ei nõua, et need riigid, eh, kes saavad majandusabi, võtaksid tagasi oma kodanikud, siis teeme me koostööd nende kannatuste nimel, aitäh! suur tänu, esimees. suur tänu, härra Vimo, aitäh, et tuletasite meelde, et aprillist alates on rändeteed äh, mõnel määral muutunud, muudatused äh, ja see muutnud ka äh, inimeste päritolu, kes siia saabuvad. nagu te ütlesite, siis Aafrika rände probleem on ka Aafrika probleem üheksakümnest äh, põgenikust jäävad Aafrikasse. ja väga hea meel, et te viitasite sellele taustainfole selleks, et paremat pilti luua. aga sa, meil on vaja ühist vastutust ja solidaarsust äh, nende riikidega, kes, kellega Euroopa Liit on juba väga palju koostööd teinud. ma olen veidi skeptiline rabati protsessi osas, aga kartuuni osas äh, on olukord veidi erinev, eriti mis nüüd puudutab kahte riiki, Sudaan ja Eritrea. kuidas te plaanite võidelda põhjuste vastu nendes riikides, samas kui valitsused on tegelikult rände põhjustajad? tsiviilelanike pommitamine eh, ja mis tüüpi äh, läbirääkimisi on võimalik pidada selliste ametivõimude osas millist rändehaldust on ette nähtud nende riikide osas, mida me loodame võideldes inimsmugeldajate vastu nende riikide lõikes, kes tegelikult ise põhjustavad seda rännet, milliseid kontrolle seoses abiga, mis nendele riikidele antakse, kus ametivõimud on korrumpeerunud, eriti ees ei ole mingisugust eelarvet ega midagi, kuidas on võimalik jõuda selleni, et äh, olukorda kontrolli alla saada. ma tean, et see usaldusfond võtab ära osa arenguabist. ma ei usu, et see võimaldaks pakkuda püsivaid lahendusi äh, lahenduseks on äh, legaalsed rändeteed äh, ja solidaarsus ja millised on konkreetsed ettepanekud selles valdkonnas, aitäh! suur tänu, teen lühidalt aitäh, härra Vimont, et olete täna siin meiega. Teie kohalviibimine on alati teretulnud. tegemist on strukturaalse püsiva probleemiga. Äh, Aafrika ränne Euroopa suunas ei ole midagi, mille osas meil on lühiajalist lahendust. Te ütlesite, et meil plaani, tegevuskavas on konkreetsed tegevused nähtud. millised on need meetmed, millele viitate selleks, et me saaksime neist aimu? kuidas on võimalik tagada, et riigid, kust nad pärit on, oleks valmis äh, neid äh, meetmeid heaks kiitma samuti, aitäh. Благодаря ви, благодаря ви за изложението. А... Suur tänu, ütleb härra Kuergviev. kõigepealt äh, sooviksin öelda, et Bulgaarias on olukord päris hea äh, välispiir, Euroopa Liidu välispiiri kontrollimise osas. meil ei ole seda eelist, et olla Schengeni alas, aga me kaitseme tehnilisel tasandil piiri väga hästi. minu küsimus teile on järgmine. mis puudutab konkreetseid meetmeid, te ütlesite, et Valletta tippkohtumisel leiab aset esimene samm konkreetsete meetmete suunas. kas te ei arva, et me oleme maha jäänud, arvestades äh, kõiki neid sündmusi Põhja-Aafrikas, äh, arvestades äh, IS-i edasiliikumist, võib-olla meil on vaja uut ähm, lähenemist. võib-olla me peame äh, suutma vastu võtta otsuseid kiiremini ja seetõttu saaksime selle kriisiga toime tulla, sest me ei saa enam silma kinni pigistada, aitäh! suur tänu, esimees, ütleb härra Vimond, aitäh kõigile küsimuste eest. üritan vastata nii paljudele kui vähegi võimalik. kõigepealt tahaksin rõhutada veel kord seda fakti, et Valletta tippkohtumine ei tegele Süüria põgenike küsimusega ja Lääne-Balkani rändeteega, paljud, mida puudutasid mitmed küsimused, see, seda käsitletakse teistel äh, kohtumistel, näiteks äh, pärastlõunal toimuval kohtumisel, pärast äh, Valletta kohtumist, Süüria, Saudi Araabia ja Türgi kohal mitteviibimise kohta kommenteeriksin, et seda tehti tahtlikult tegemist on tippkohtumisega, mis käsitleb Aafrika rännet, mitte Lähis-Ida ega küsimusi, mis sellega seonduvad. mitte, et tegemist ei oleks ebaoluliste teemadega, nad on olulised, aga neid käsitletakse õigel ajal, õiges kohas. ja seetõttu on vaja mõista, et Valletta puudutab Aafrika rännet ja seda me ka seal käsitleme. nüüd, mis puudutab komisjoni rolli äh, usaldusrahastu rakendamisel äh,, mille kohta kolleeg küsimuse esitas, jah, komitsuse teenistused pluss liikmesriigid, äh, kes on panustanud äh, selleks, et saada hääleõigus, tegutsevad, pluss äh, Aafrika riigid, kes osalevad äh, usaldusrahastu erinevates organites selleks, et käsitleda erinevaid tegevusi ning otsustada, kuidas nendega edasi liikuda. Valeta tegevuskava annab meile selleks raamistiku, see avab võimalikud lähenemised selles osas, mida saaks ära teha ja loomulikult komisjon, kes on osalenud Valeta ettevalmistamisel, teab seda väga hästi Nad on osalenud kõikidel aruteludel, kindlasti arvestab seda, aga samal ajal me peame laskma konkreetsetel organitel usaldusrahastul täita oma rolli. kui me läheme tegevuskava detailide juurde konkreetsete projektideni, siis see on hetk, kus näiteks kas juhatus või olemasolevate vahendite osas loomulikult peab arvesse võtma, et meil on vaja terviklikku pilti, arvestades äh, sätestavate tegevustega. see, mis puudutab ühte koma kaheksat miljardit, mis meil usaldusrahastuks on, on meil äh, veel mitmeid äh, miljardeid ja muid finantsvahendeid, mille puhul Euroopa Liidu kas Arengufond või keegi teine siis kaasa lööb. ja lõppude lõpuks puudutab see kogu arengu eh, abi, mida on vaja kasutada õigustatud viisil selleks, et vaadata, kuidas erinevad instrumendid eh, olukorda mõjutavad. nüüd, mis puudutab humanitaarabi, ja see, mida te õigustatult ütlesite Liibanoni kohta ja mõningate põgenikelaagrite kohta Jordaanias ja võib-olla ka Türgis, siis liikmesriikide panus on jällegi suurenenud pärast viimast äh, ülemkogu, aga Valeta ja Aafrika äh, valdkonnast lähtudes meil on ulatuslikud põgenikulaagrid Aafrikas, kõige suurem Keenias, Somaalia piiri ääres ja meil on plaanis igal juhul jätkata nende põgenikelaagrite toetamist ja isegi meie tegevuskavas, kus me käsitleme võimalusi, kuidas abi põgenikelaagri osas suunata selleks, et tegeleda, selleks, et olukorda paremini hinnata, näiteks hariduse, tervishoiu ja julgeoleku osas nendes laagrites ja me loodame, et me saame rohkem panustada ja tõhusamalt seda teha kas me lihtsalt äh, mängime raha ümber, jah ja ei? miljard sellest rahast, mis tuleb Euroopa Arengufondist, ei olnud selleks hetkel määratud. igal juhul on tegemist äh, vahenditega, mis lähevad õiges suunas ja mille otstarve on muutunud ja üks põhjus, miks mõned liikmesriigid äh, ei ole nii jõulised oma panuses usaldusrahastule, on see, et nad alati rõhutavad seda, et nende jaoks on oluline, et Euroopa Arengufondi raha on liikmesriikide panus, mis on neilt otse tulnud ja neile jääb mulje, et äh, neilt oodatakse äh, kaks korda tasuda. aga ma arvan, et lõppude lõpuks saame hakkama nende kaasamisega ja meil on vaja lihtsalt aeglaselt edasi liikuda ja teha seda õiges suunas. see, mis puudutab neid turvalisi rändeteesid, jah, ähm, legaalsed ja turvalised rändeteed on need, mida me peaksime samuti käsitlema. seetõttu igasugune äh, ümberasustamiskava äh, on äh, turvalisem viis Euroopasse jõudmiseks samas kui inimene pääseb Euroopasse, kui ta saab äh, põgeniku saatuse, siis selles osas on vaja tööd teha ja me veel kord äh, rõhutame seda ka Valetas. samas on vaja ka praegusel hetkel käsitleda neid rändeteesid, kus on väga palju ebaseaduslikke äh, põgenike näiteks Saheli piirkonnas ja mujal ja üritada tööd teha erinevatel tasanditel selleks, et Äh, välistada seda draamat, mis meil hetkel siin on. esiteks see puudutab äh, teavet. me peame neid teavitama sellest, milline on see reaalsus, äh, millega osad neist peavad silmitsi seisma, kui nad Euroopasse saabuvad, ilma legaalset kanalit läbimata liikmesriikides räägitakse ka rohkem sellest, et teha mingisugune eelvalik transiitriikides, enne kui äh, põgenikud Euroopasse saabuvad, selleks et teada, kas inimesel on võimalus äh, äh, staatust saada. ja konkreetselt puudutab ka seda, mida te küsisite, ma võiksin veeta tunde, aga see ilmselt teile ei meeldiks, et on olemas väga konkreetsed tegevused, mida me saame teha, mida me käsitleme, kus Euroopa raha oleks võimalik kasutada. näiteks see kolmepoolne koostöö, mis meil hetkel on, kus päritoluriigist tulnud äh, ränne, rändaja, kes on transiitriigis, aga ei saa liikuda Euroopa suunas, saab äh, teatud väljaõppe, teatud kvalifikatsiooni mis võimaldab tal hiljem minna tagasi oma päritoluriiki ja saada tööd. seda tüüpi tegevused on need, mida Euroopa soovib edendada ja vaadata, kuidas paremini abistada ja minna kaugemale sellest ebaseaduslikust äh, rändeteest ja anda inimestele võimaluse edasi liikuda. ja kolleeg, äh, te ütlesite, et siin on kaks põhilist äh, pikaajalist väljakutset ja ma olen teiega nõus ühest küljest see, et strateegia, mida Euroopal on vaja seoses ebaseadusliku rändega ja seadusliku rändega, aga samas peab arvesse võtma, et üks probleem, mis meil praegusel hetkel on, mida te rõhutasite samuti, on see, et isegi kui paljud Aafrika partnerid on võtnud kohustused oma kodanikud tagasi võtta, kui nad on ebaseaduslikult Euroopasse sisenenud, kui olukorda lihtsustada, siis ei tee nad palju jõupingutusi, et neid tagasi võtta. ja tulemus loob sellise nõiaringu, mida vähem nad inimesi tagasi võtavad, seda vähem Euroopa riigid, keda see puudutab, eh, tahavad nende viisaõigust tagada, sest need asjad on omavahel seotud ja seega tekib selline nõiaring ja Valeta eesmärgiks on äh, see ring lõhkuda ja konkreetselt äh, leida lahendus, kuidas teha koostööd tagasipöördumise osas, mis oleks tõhusam kui praegu. ja üritades paika panna väga konkreetsed äh, eesmärgid, mis puudutavad nende kodanike tuvastamist, sest väga tihti, nagu te teate, siis paljud on oma äh, Äh, dokumendid hävitanud ja nende tuvastamine ei ole lihtne. see tähendab, et on vaja minna probleemi allika juurde, äh, Aafrika riiki, kus on vaja äh, inimeste isikuandmete register näiteks digiteerida. kui on tehtud tuvastamine, siis jääb veel probleem, mis puudutab dokumente, passe ja teisest küljest Euroopa Liit saaks abistada teatud äh, töökohtade loomisega päritoluriikides, äh, tagada väljaõpe, millega on võimalik tagada nende inimeste lõimumine, mis oleks tõhusam, kui senini on olnud. ja teine punkt ja selles osas on teil õigus, see puudutab, et Aafrikal on vaja paremini reageerida ja me saame neid aidata selle kaudu, et meil oleks tõhus rändepoliitika, sest me näeme üha enam, et teatud riikide põgenikud näiteks Aafrika sarvest üritavad minna Nigeeriasse, Cote d'Ivoire'i või äh, Mosambiiki või Guajanasse selleks, et Äh, seal tööd leida. ja kui me aitame neid, et olukorda paremini korraldada, siis võib-olla õnnestuks meil olukorda parendada. ma olen täiesti nõus, tegemist on pikaajalise perspektiiviga. Valletas on plaanis äh, kõige seda arvesse võtta, aga tulemustest oleme veel väga kaugel. tulles tagasi selle juurde, mida paljud ütlesid äh, Lääne-Balkani marsruudi osas, et viis tuhat põgenikku, kes koputavad paljudel piiridel. tõde on selles, et tegemist on sellise ulatusega nähtusega, mida me ei ole varem näinud. ja see ei tähenda, et Schengen või teised süsteemid, mis meil paigas on, ei ole paigast ära, aga iga riik, kes on sellise nähtusega silmitsi, oleks väga keerulises olukorras, seega me peame tõesti nentima olukorra ulatust ja kiireloomulisust selleks, et ühel või teisel moel saavutada oma piiride üle kontroll. see ei ole see, mis Aafrika osas aset leiab, nagu te teate, siis Liibüa rändetee tähtsus on vähenenud üks võrreldes siis äh, seitsme-kaheksaga, kes tulevad Lääne-Balkanilt, aga see on ikkagi probleem, sest seal on stabiilne voog ja me peame siin tegutsema. Lääne-Balkani rändetee osas me peame igal juhul analüüsima, mis on need äh, algpõhjused äh, kolleeg rääkis siin inimõigustest, jah, teil on täiesti õigus. me peame seda käsitlema. piirikontrollide piiriüle kontrolli saavutamine ei tähenda rohkem politseijõude kaasamist, vaid see puudutab nende riikide abistamist, et neil oleks vajalik võimekus olukorraga toime tulla ja veelgi üldisemalt, kui mõelda kuritegelikele võrgustikele, siis on vaja teha väga lihtsaid asju, mida me hetkel omavahel ei tee, teabe jagamine, eh, nende smugeldajate suhtes, me peame Aafrika riike abistama selleks, et nad saaksid paika vastava seadusandluse selleks, et kuritegelike võrgustega, võrgustikega võidelda, andes neile vajaliku võimekuse ametijõudude tasandil. jah, loomulikult on korruptsiooni ja me näeme seda, aga kui me ei ürita kusagilt algust teha, siis osutub keerulisemaks selle nähtuse likvideerimine veel üks küsimus, mida mitmel korral rõhutati, puudutas Sofiat ja kolmandat faasi. nagu te teate, siis praegusel hetkel räägime me sellest, kas, kas oleks võimalik paika saada valitsus Liibüas, vahendamine toimub, ÜRO üritab partneritega koostööd teha rahvusvahelisel tasandil ja ma arvan, et loodetavasti, kui see valitsus koostatakse, siis on võimalik käsitleda, kuidas edasi liikuda oma operatsioon Sofiaga. tingimuslik oli täiendav küsimus, millele mitmed viitasid. jah, see on olemas, aga see on niiviisi sõnastatud, et Aafrika riikidel on vähem äh, keeruline äh, seda täita, ehk siis me soovime sellist äh, Äh, paketi koostada, kus on vastastikused jõupingutused mõlemal pool, nagu ma ütlesin, me toetame taaslõimumist äh, nende osas, kes on tagasi pöördunud oma päritoluriiki, nende päritoluriik aitab meil nende tuvastamisel ja kui sellega jätkata, siis see oleks minu arvates parim viis selleks, et äh, edasi liikuda Aafrikas ei ole piisavalt äh, lootust, jah, noorte võimalused Aafrikas on äh, töötuse vahel äh, äärmusliikumisega liitumine või oma päritoluriigist lahkumine kas teise Aafrika riiki või Euroopasse. jah, see on neile väga keeruline ja me peame neile andma lootust ja võimalust ähm, muud moodi tegutseda, ma kõnelesin päris pikalt, aga sellega ma nüüd äh, Äh, piirduksin, sest teil on vaja uute teemadega edasi liikuda ja minul on vaja lennuki peale minna, aitäh. aitäh, härra suursaadik, nende selgituste eest. me soovime teile palju edu, me loodame, et konverents kujuneb edukaks ja et see annab oma tähtsa panuse et see on üheks vundamendikiviks, vundamendikiviks selles mõttes, et meil ei ole oodata siin vastuseid äh, äh, põgenemise põhjuste lahendamiseks ei olegi selle konverentsi ülesandeks, aga me loodame, et te olete edukad, sest kui kevad jälle käes on, päike kõrgel ja Liibüa küsimus lahendamata, siis võib äh, võivad pagulasvood isegi suuremaks muutuda kui see, mida me praegu Süüriast ja Iraagist oleme näinud suur,. suur-suur tänu teile! Läheme edasi. Ja, Tatjana wollte schon, dass Sie es jetzt machen. Haben Sie was für mich noch? Ja, ja. das denn hier mit AFCO? Wir kommen jetzt zum Tagesordnungs- Läheme nüüd päevakorrapunkti number kuus juurde. ülevaade välis, räägime nimelt äh, reisidest. näen, et huvi reiside vastu toob endaga kaasa selle, et saal on puupüsti täis. eelmisel nädalal käis väliskomisjoni delegatsioon New Yorgis. seal räägiti peasekretäriga, tema esindajaga Eliassoniga, üldassamblee esimehega ja nii mõnegi teise inimesega samamoodi nagu ka esindajate juhtidega, suurema osa liikmesriikide esindajatega siis, aga siis ka Julgeolekunõukogu liikmete esindajatega. Nende arutelude puhul räägiti siis olukorrast Süürias ja Iraagis ja ka pagulaste küsimusest mind üllatas positiivselt see, et peasekretär suhtus Viini läbirääkimistesse palju optimistlikumalt, kui mina seda siiamaani olen teinud. ja ta arvas, et ollakse õigel kursil ja et seitseteist kaasatud riiki olevat kokku leppinud selle, et et äh, islamiriik on nüüd kõige tähtsamaks prioriteediks ja kui me vaatame siis võitlust selle üle, et kes on tähtsam, kas Assad või IS, siis me otsustasime, et äh, islamiriik on tähtsam, aga samal ajal keegi ei tea, mida siis al-Assadiga pihta hakata. aga et al-Assadiga tegelemine on eeltingimuseks selleks, et rääkida islamiriigist, siis selles osas oli tegelikult selge, et kokkuleppele jõutakse. ja peale selle on ju õige ka see, mida ütlesime oma analüüsides, et seda on võimalik lahendada ainult siis, kui Venemaa, Euroopa ja USA sarnased seisukohad välja töötavad äh, selleks, et äh, siis Teheran ja Riad sealses piirkonnas äh, ka kaasata, samamoodi ka Ankara. on täiesti selge, et pagulasvood on meil võimalik lõpetada sealsest piirkonnast ainult siis, kui sõda lõpetatakse. kõik muu on illusioon, kõik muu on lihtsalt äh, sümptomite ravimine ja ma arvan, et ÜRO tegi väga selgeks, et meil on vaja siin äh, multilateraalset koostööd, Euroopa Liit on seda ka toetanud ja tervitanud ja sellepärast äh, on tähtis ka ÜRO põgenike allorganisatsiooni rahastamine jätkusuutliku arengu eesmärkide järgimine ja ka järgmise kliima tippkohtumise tulemused, need kõik on omavahel seotud. ja me peame veel ka toonitama, et nii nagu ka Euroopa Liidus, ka ÜRO-s liikmesriigid ei tunne, et nad saaksid oma ülesannetega hakkama ja hoolimata vastuolulistest äh, arvamustest äh, üha rohkem hinnatakse nullilähedaseks eesmärkide saavutamise võimalust. Äh, tegemist on väga lühinägeliku lähenemisega, ma ei räägi siin mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriikidest, vaid paljudest riikidest maailmas, mis võiksid rohkem panustada ja kui nad seda ei tee, siis probleemid muutuvad suuremaks. tõsiasi, et meil siin Euroopa Liidus ja ÜRO-s räägitakse sellest, et millised on meil võimalused ja et äh, põgenikevood tekitavad äh, kulusid liikmesriikidele ja et nende kulude pärast äh, põgenike abiorganisatsioonidele tuleks vähem toetust maksta, siis see on suureks ohuks, sellepärast et põgenikevood suurenevad veelgi. see on tõesti olukord äh, mida ei ole piisavalt läbi arutatud, vähemalt minule sai see selgeks, et ka selles küsimuses tuleb meil hoolitseda selle eest, et me peaksime nii-öelda riiklikud või Euroopa prillid peast ära võtma ja vaatama seda üleilmsel tasandil, seda küsimust. kui ma vaatan nüüd olukorda Euroopa Liidus, eelkõige Saksamaal, ja Keenia suursaadik võib meile rääkida, kui palju on Keenias põgenikke, siis ma leian, et äh, Saksamaa puhul ei saa enam öelda, et Saksamaa on kohe-kohe kokku kukkumas, nii nagu ma võib-olla varem oleks seda öelnud. praegusel hetkel Euroopas, hoolimata sellest, kui õudsed need arengud on, kui me vaatame äh, kogu maailma, siis on täiesti selge, et Aafrikas, Aasias eh, imestatakse selle üle, mida meie siin räägime. see ei tee olukorda paremaks. meil on siin radikaalsed populistlikud parteid, see ei aita ka olukorda paremaks teha, aga ma arvan, et me peaksime rohkem seda üldpilti vaatama ja me ei pea seda mitte ainult poliitikutele selgeks tegema, vaid et tegemist on küsimusega, mis puudutab ka seda, mida arvab meie rahvas ja praegu see populistlik lähenemine ja aitab meil seda küsimust lahendada. ja siis see väga pikk lugu juba, millest ikka ja jälle oleme rääkinud. ma ül- assambleelt kuulsin, et nad tahaksid rohkem äh, protsessides kaasa rääkida ka selles, et kellest saab peasekretär ehk siis, et ÜRO reform, mida rohkem me Julgeolekunõukogule lähemale läheme, seda vähem on läbipaistvust ja et see ettekujutus, et tegemist võiks olla inimesega Ida-Euroopast ja veel parem, kui ta oleks naisterahvas, seda on välja ja selle kohta ütlesid meile Euroopa esindajad, et ei, ei, et kvaliteet on ikkagi kõige tähtsam, siis teiseks naisterahvas ja pärast seda hakatakse rääkima piirkonnast. ja ei ole siin vaja kolm korda järele mõelda, et aru saada, et viis otsustajat lepivad omavahel kokku, mis neile sobib. nii see on kuidas palun, saalis räägitakse mikrofonina, mikrofonita. me ei ole siin ju Moskvas ja meil on ka nii-öelda proua välisminister. aga praegusel hetkel meil need arutelud tõesti on ebakindlatel jalgadel ja üldassamblee üldreform ning äh, alaliste liikmete suurendamine, see on ka arutelu, mida ikka ja jälle peetakse. et see on saanud rutiiniks igal sügisel, kui ÜRO Üldassamblee kokku tuleb. aga ma ei usu, et järgmisel aastal veel midagi muutub. vähemalt minu hinnang on selline. kui ma võin teile veel ühe loo rääkida meil Saksamaal on liid-, oli liidukantsler Helmut Kohl, kes ikka ütles, et on tore, et tehakse ettepanekud, et meist peaks saama alaline liige, aga ma ei taha seda, sest <laughs> see läheb ainult kalliks maksma. ja see ei ole ka üldse mitte loll mõte. aga on täiesti selge, et palju on meil veel teha, me ise blokeerime ennast ja ka finantsinstitutsioonide puhul tuli see välja, et Euroopa Liit ei räägi ühel häälel Euroopa Liit on jaganenud erinevatesse gruppidesse, näiteks finantsinstitutsioonide puhul on meil nüüd ka see Junckeri esindatud presidentide dokument selleks, et leida uus lähenemine, millega oleks võimalik Euroopa Liidu ühine seisukoht välja töötada, sest me saaksime üheskoos rohkem saavutada. ja muide ka Maailmapanga ja ka ÜRO jaoks oleme me tegelikult kõige suurem panustaja aga kui hakatakse otsustama, siis ming-, millegipärast me ei ole kõige tähtsamad. ja isegi kui me tahame, et Euroopa Liidus saaks alaline liige, siis on mulle jäänud mulje, et alaliste liikmete, ajutiste ja muude liikmete puhul, ükskõik kuidas asi ka poleks korraldatud, praegu tehakse päris hästi koostööd ja et Euroopa Liidu esindus on praegusel hetkel väga tähtsat koordineerivat rolli kandnud. ja ma leian ja mind üllatab ka, et viimastel aastatel on üle tuhande koordineeriva äh, koosoleku toimunud äh, ÜRO raames ja et seal tõesti äh, toimub väga palju tööd kulissides, nii et kaheksakümmend viis, üheksakümmend protsenti äh, hääletustest on sellised ÜRO-s, kus hääletatakse ühtemoodi ja see kümme protsenti, kus see nii pole, need on tihti aga kõige tähtsamad hääletused, nii et selles mõttes on veel väga palju tööd vaja ära teha. aga ma usun, et tegemist on arenguga, mida võib positiivseks pidada ma lõpetaksin sellega, kas on veel kolleege delegatsioonist, kes soovivad veel midagi lisada. kolleeg Freundi näen siinkohal. aitäh. aitäh, härra president, ma kasutan võimalust, et alustuseks tänada personali, kes selle kohtumise ette valmistasid, minu arvates oli tegemist väga viljaka kohtumisega ja personali mõttes ma pean silmas nii inimesi Brüsselis kui ka inimesi, kes meid saatsid. kui lubate, siis keskendun sellele, mida peasekretär meile ütles. härra Brock juba mainis nendele protokolli märkmetele, mida ma ise tegin, mis on võib-olla natuke kahtlased, aga oleksin siiski pisut põhjalikum, kui härra Brock praegu oli. minu jaoks oli üllatav kuulda näiteks, et härra Ban Ki-moon ütles, et kahe nädala jooksul, ta ütles seda eelmisel teisipäeval, ehk siis nädala pärast tullakse välja ÜRO äh, tegevuskavaga Süüria osas, seda tutvustatakse Viinis ja ma arvan, et see on väga oluline ja see oli ka põhjus, miks ta oli pisut optimistlikum, kui me võib-olla eeldasime. ta ütles ka midagi, millele meie peaksime tähelepanu pöörduma. nimelt tsiteerin teda, et me hindame ja mõistame Euroopa riike põgenikekriisi lahendamisel. ta nimetas seda suureks väljakutseks ja oluline oli ka kuulda, et peasekretär tunnustas Euroopa Parlamenti ja ütles, et parlament peaks ka häält tegema ja mitmes küsimuses me tegelikult juba oleme häält teinud, aga Atlandi ookeani teises otsas ilmselt seda ei kuuldud. üks asi, mis minu jaoks oli oluline, oli see, kuidas tema hindas Viini Süüria kohtumist, mis oli toimunud paar päeva varem. ta ütles, et seal ei käsitletud väga põhjalikult Assaadi tulevikku. ta ütles, et oleks ebaõiglane kogu protsessi puhul lähtuda ühest inimesest. me jätkame dialoogi ja siis me võime käsitleda seda, mis saab president Assadist. meil ei ole seda teemat praegu aega käsitleda. minu jaoks oli see väga huvitav lähenemine. ehk siis millal ja kuidas rahvusvaheline kogukond peaks Süüria presidendi teema ka tegelema. ja lõpuks see ISISe küsimus, seal ta ütles, et tuleb vahe sisse teha ISISe ja teiste vahel, kõigepealt ütles, et nad olid varasemalt, kus on ka meil olnud varasemalt terroristlikke rühmitusi, ISISel on oma riik ja see kõik on äärmiselt ohtlik. härra Proka juba mainis seda, et äärmiselt äh, lootustandev oli see, et kõik üheksateist riiki või osalejad, kes äh, Viini läbirääkimistel osalesid, leidsid, et ISISe üle tuleb võit saavutada. see on praegu minu poolt kõik, mis mul kirja sai. ja kohtumine peasekretäriga, kes veetis meiega natukene rohkem kui pool tundi ja andis väga palju infot ja ma arvan, et me õppisime väga palju nii selle kohta, mida tema peab kõige olulisemateks teemadeks põgenikekriisi puhul ning ta ütles muuhulgas ka, et kui teistest teemadest rääkida, nii kliimamuutustest ja muust, siis kõige olulisem on tegeleda ikkagi algpõhjustega nii põgenike, kliimamuutuste kui Süüria puhul. ja ma arvan, et seda oli peasekretäri suust väga oluline kuulda, aitäh. <clears throat> aitäh. ka mina tahaksin tänada töötajaid nii Brüsselis kui ka neid, kes meid külaskäigul saatsid. eelmise nädala delegatsioon ja reis New Yorki oli väga oluline ja minu arvates ka väga edukas. rõhutati tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja ÜRO vahel, käsitleti teemasid, mis valmistavad muret äh, mõlemale osapoolele, sooline võrdõiguslikkus, päng, põgenike küsimus, sõda ja rahu, arenguabi ja nii edasi. aga meie fraktsioon samamoodi toetab ÜRO reformi, millega muudetakse organisatsioon läbipaistvamaks ja tõhusamaks selleks, et äh, astuda vastu kõikidele nendele väljakutsetele, mis praegu maailmas on. seetõttu, kui valitakse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal uus ÜRO peasekretär, sel, siis peaks selle ameti saama endale äh, kõige pädevam inimene, sõltumata taustast. rohkem tähelepanu tuleks pöörata ka külmutatud konfliktidele, mis juba iseloomult, nagu nimigi ütleb, on lahendamata, pinged on väga tugevad, aga nad jäävad nende kuumade konfliktide varju küsimus on selles, kuidas Euroopa Liit saab panustada ÜRO reformi ilma, et jätaks kahe silma vahele liikmesriikide õigused ja pädevused. organisatsioon toimib ainult siis, kui valitseb üksmeel ja on olnud korduvalt olukordi, kus see ei ole olnud võimalik. seega ma leian, et on äärmiselt oluline et suveräänse riigi välispoliitika puhul peab riigil olema õigus sõna võtta ka oma rahvuslike huvide nimel ning seetõttu me ei peaks siin ma ei toeta Euroopa Liidu esindatust Julgeolekunõukogus seetõttu Euroopa Liit, liikmesriigid ja ÜRO peavad tegema koostööd äh, ülemaailmse rahu huvi ja arengu huvides, aitäh. Gracias. De todo lo que he escuchado hay una. Suur tänu üks asi, mis mulle muret tegi. kuna käisin just Iraagis, Bagdadist põhja pool, seal kuulsin, et sõjaväe esindajad äh, ja ka kodanikuühiskonna esindajad äh, Iraagis ja Kurdistanis ütlesid, et rahvusvaheline koostöö ja rahvusvahelised organisatsioonid ei täida oma rolli. ma olin täiesti sõnatu, kui ma seda kuulsin öeldi, et äh, läheb viis aastat aega, et islamiriigi üle võitu saavutada. kui Saddam Husseinist äh, saime vabaneda kuue päevaga, siis miks võtab islamiriigist vabanemine aega viis aastat? mitmed äh, NATO esindajad nagu Türgi võimaldab sõjaväe võimaluste kasutamist ISISe poolt. seega, miks siis rahvusvaheline kogukond ei ole rohkem pingutanud selleks, et Kurdistanis sekkuda Türgi-Kurdistani piiri? kas me tõepoolest võtame seda võitlust tõsiselt, kui me vaatleme seda kaost, mis jääb konfliktist järele? organisatsioon, mis on ju tegelikult äärmiselt pisike võrreldes rahvusvahelise kogukonna ja kogukonna võimalustega, see on täiesti solval ja vastu, solvav ja vastuvõetamatu. ÜRO ainult räägib, need on ainult sõnad. kui me sama kiirusel edasi lähme, siis see võtab ikka aega, aega viis aastat ja see on lihtsalt naeruväärne Lo que quiero decir es que cuando una coalición internacional ma tahan öelda, et kui meil on rahvusvaheline koalitsioon, kus on väga võimsad riigid, miks nad siis ei võta vastu otsust ISIS-t pommitada? miks ikkagi võimaldatakse ähm, relvadel ja toidul sinna jõuda, kui öeldakse, et et äh, nende üle võidu saavutamine võtaks ju aega viis aastat, siis see on solvav. ma lihtsalt tahtsin seda veel kord rõhutada. ja poliitikud, sõjaväe esindajad, võitlejad, kes on Iraagis ja Kurdistanis, täpselt nii räägivad ja kui nüüd mõistusega asjale läheneda, siis te saate aru. aitäh, kui ma nüüd sellest õigesti aru sain siis ei toimu mitte mingit äh, sõjalist rünnakut enne, kui poliitiline kokkulepe on saavutatud ja seda poliitilist kokkulepet ei ole. praegusel hetkel mitmed riigid on sõjaliselt kaasatud, aga me ei tee ühtselt seda. Venemaa võitleb mõõduka opositsiooni vastu, Prantsusmaa ISISe vastu ja Ankara kurdide vastu. see on see nii-öelda ühine strateegia ja praktiliselt on see siis äh, sõjalised rünnakud. aga sellest ei ole kasu, kui meil ei õnnestu, kui kogu Euroopat ei ole kaasatud ja kui ei ole kaasatud partnereid sealsest piirkonnast, kui ei ole kokkulepet Saudi Araabia ja Teherani vahel ka äh, selle kohta, kuidas äh, see peaks toimima, millised on prioriteedid ja Julgeolekunõukogu võib otsustada, mis ta tahab, aga see ei mõjuta midagi ja just sellepärast, kui Euroopa, Venemaa ja USA oma prioriteetides kokku lepiksid, siis tekib ka lootus, et nad saavad sellele, kellega neil on paremad suhted, selgitada, et mida see ühine lähenemine võiks siis tähendada ja ma arvan, et sellepärast tuleb ka seda teha, just sellepärast Viini läbirääkimised on ülitähtsad, samamoodi nagu ka läbirääkimised Julgeolekunõukogus. vähemalt niimoodi on see minu arvates. aitäh! ja nüüd saab sõna härra Plenkovitš, kellel on kohe kaks aruannet esitada. Ähm, jah kaks teemat, mis iseloomustavad, kui oluline see teema on Ukraina nimelt Euroopa Liidu jaoks. minul oli võimalus olla delegatsiooni juhiks, kus oli seitse liiget, ma näen, et ka Donino Pütel on siin ja mis puudutas kohalike valimiste vaatlust, mis toimusid kahekümne viiendal oktoobril. Need olid kolmandad valimised, mida Euroopa Liit on vaadelnud. me osalesime laiemas missioonis, seda juhtis OSCE ning tegime tihedat koostööd ka pikaajaliste vaatlusmissioonidega OSCE-st ja ka kolleegide ja partneritega Euroopa Nõukogust, mida praegu juhtis kohalike omavalitsuste juht, kus olid ka parlamentaarse assamblee esindajad ja ka regioonide komitee esindajad see oli alles kolmas kord, kus Euroopa Liidu delegatsioon vaatles kohalikke valimisi, varasemalt toimus see ainult Kosovo ja Gruusia puhul. mis on siis meie peamine järeldus? nimelt, need valimised toimusid suurel määral kooskõlas OSCE reeglitega, mida on tunnustanud ka Euroopa Liit, valimisaktiivsus oli nelikümmend kuus koma viis protsenti. kolmes kohas valimisi läbi ei saanud viia nii nagu planeeriti Mariupolis, nelisada viiskümmend, kolmandaks suurim linn Donetski oblastis, aga seda kontrollib praegu Ukraina valitsus ja Krasnomirskis samamoodi, mis on ka Donetski oblastis seal viiakse läbi kordusvalimised ja ka Islamodis, kus, mis on Luhans-, Luganskis õigusraamistiku kohta ka paar sõna. Need toimusid nüüd vastavalt uuele õigusraamistikule, mis võeti vastu juulis. kolm valimissüsteemi. kõigepealt eh, esim-, esiteks eh, ühe kandidaadi edasi, pärast siis eh, linnapeade valimine piirkondades, kus on rohkem kui üheksakümmend tuhat elanikku ning kolmas süsteem, kus siis on avatud nimekirjad ja proportsionaalne esindatus, mis puudutab siis omavalitsusi. ning see uus süsteem tähendas ka seda, et esimese vooru tulemusi ei ole veel avaldatud viieteistkümnendal novembril peaks tulemused olema selgeks kahekümne üheksas linnas ja siis on meil selge pilt, kes on need eh, seaduslikult valitud esindajad oblasti tasand, oblasti omavalitsuste ja linnade tasandil Ukrainas. oluline on ka välja tuua, et viis miljonit inimest ei saanud osaleda ehk siis Donetski ja Luganski oblasti okupeeritud aladel, seal valimisi ei toimunud, samamoodi ka Krimmis. sise pagulased peaksid saama hääletada siis, kui julgeoleku tingimused nende tavapärases elupaigas on lahenenud. Nad ei saanud valida seal, kus nad praegu asuvad, seega me peaksime oma Ukraina kolleege ja sõpru aitama, et mis puudutab just valimisi praegu okupeeritud aladel, valitsuse kontrolli all toimunud aladel turvalisuse tõttu ei saanud ka igal pool läbi viia valimisi. valimised toimusid siis keerulises poliitilises, sotsiaalses, majanduslikus süsteemis, puudutas ka põhiseaduse muutmist, mis läbis esimese lugemise, aga ei ole veel teada, kuidas laheneb teine lugenemine, sest Verhovna Radas on kolmsada liiget, me ei tea, kuidas nad kõik hääletavad. kui me vaatame erakondade populaarsust ja stabiilsust ja praegust koalitsioonivalitsust, siis Euroopa Liidu jaoks on oluline, et Euroopa-meelsed jõud oleksid stabiilsed. üks teema, millele keskenduda me lähtume meie parlamentaarse assotsiatsioon komisjonist, me räägime siin juriidilisest harmoneerimisest, kuidas parandada õigusraamistikku kohalikul tasandil. see oli meie esimene missioon, teine missioon, nagu härra Brock ütles, oli ametlik kohtumine, mis toimus eelmisel nädalal me kohtusime mitte ainult Verhova Raada esimehega, vaid ka Pat Cox, missioonijuht oli seal, mis käsitleti Raada suuremat panustamist Euroopa Liitu, see hõlmab ka tehnilist abi äh, ja see ei puuduta ainult Euroopa Liidu teemasid, ka muid teemasid. kohtusime ka peaminister Ratsenjukiga, president Porošenkoga ning äh, kolleegidega kaks ja pool päeva, võtsime vastu ühise, tegime ühise avalduse ning meil toimus ka ühine pressikonverents Raadas. ja kohtusime korruptsioonivastase võitluse organisatsiooni esindajaga seal on ka Euroopa Liidu nõuandemissioon. kohtusime majandusinimestega, kes eh, on seotud humanitaarabi jagamisega ja siin ei ole praegu Petras Strautševitsust, aga tema on Ukraina sõprade ECMO üks juht. nüüd eh, oluline on siin just silmas pidada ka viisa liberaliseerimise tegevuskava Ukraina jaoks, see on meil praegu veel päevakorras ja soovime, et otsused, mis puudutavad komisjoni heakskiitmist ning nõukogu tegevust, seal teeb Euroopa Parlament tihedat koostööd meie kolleegidega Kiievis, et kõik vastaks tingimustele ja lõpetuseks seitsmendal detsembril toimub assotsieerimisnõukogu, volinik Haan ning ka teised on kohal ning äh, räägime ka teekaardist Euroopa Liidu tegevused, mis on suunatud Ukraina aastal kaks tuhat kuusteist. tahaksin tänada kõiki kolleege ja suursaadik Dominskit ning kõiki kolleege ja aitäh ka parlamendi kolleegidele ning suur tänu selle poliitilise toetuse eest Ukraina teemale. aitäh teile, härra Brock. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Složio bih se sa ocjenama izbora koje iznio gospodin. aitäh. ma nõustun härra Plankovitši hinnanguga, ma tahaksin lihtsalt välja tuua veel mõned aspektid, mis on äärmiselt olulised. kohalikud valimised Ukrainas toimusid väga keerukas olukorras minu riigis, riigis, mis ei ole mis ei oma täit kontrolli oma territooriumi üle, sellega kaasnevad alati valimiste korraldamisega probleemid, aga valimised pidid tagama institutsioonide toimimise pärast seda, kui tagandati eelmine president Janukovitš ja olid toimunud parlamendi ja presidendi valimised. loomulikult uus valimisseadus, mis võeti vastu alles hiljuti, lahti, need reeglid on väga keerukad ja neid reegleid ei, ei ole kunagi varem kohaldatud, kui me räägime siin sellest avatud nimekirjadest ja first past the post süsteemist. ID-kaarte ei kontrollitud, Ukrainas on sisepõgenikke üle poole miljoni inimese. valimiskampaania oli väga kulu, kuludele mingeid piire ei seatud ja ei olnud ka mingit ülempiiri. meedias võimaldati kandidaatidel vabalt sõna võtta, aga ainult vastavalt äh, reklaamireeglitele. sada kolmkümmend kaks erakonda, üle saja viiekümne tuhande kandidaadi, sada seitsekümmend tuhat kohta ehk siis äh, kui arvestada kõigi kohalikke omavalitsusi kerkis esile palju uusi tegelasi, kellel oli nüüd esimene kord võimalus olla valitud. häälte ostmist kasutati ka, seda märgati. kohalikud ametnikud kandideerisid samamoodi ja kolmel juhul hääletus tühistati, kuna usaldusväärsus oli kahtluse all aga hoolimata nendest puudustest võime öelda, et inimesed Ukrainas näitasid oma tahet ja aitasid kaasa riigi demokraatlikule konsolideerimisele, aitäh! Danke sehr, Herr Präsident. Äh, I would like to thank uh, our Croatian colleagues. Uh... Aitäh! Horvaatia kolleegile ja meeskonnale selle raporti eest. ma olin kolm päeva Ukrainas eelmisel nädalal ja tahaksin öelda, et kohtusin väga pühendunud inimestega, kes töötavad erinevates eh, ministeeriumites, kohtusin ka nelja aseministriga, kes palusid eh, toetust mitte ainult suurte teemade puhul nagu õigusriigi põhimõtted, nad sooviksid või ütlevad, et äärmiselt oluline on, et edu tuleb saavutada ka erinevates sektorites, mida ministeeriumid haldavad, nii et meil on vaja sellist sektoripõhist lähenemist nüüd on möödunud aasta sellest äh, muudatusest ja loomulikult sõnumiks oli igal pool järjepidevus ja üksmeel, aga ma arvan, et oleks hea, kui meie Euroopa Liidu poolt koos nendega teeksime selle kontrolli, vaataksime, kus, mis oli hästi, kus oli puudusi ja äh, kuhu, millele me peaksime tulevikus rohkem keskenduma? olukord on jätkuvalt väga keerukas, aga ma olen optimistlik. kuna kohtusin kõigi nende inimestega ja ma leian, et meie peame jätkuvalt olema väga tähelepanelikud ka, aitäh. ja, tänku veel uh eh, aitäh, härra esimees, aitäh ka Andreile selle professionaalse juhtimise eest meie delegatsiooni visiidil. mina eile pärastlõunal alles jõudsin Kiievist tagasi ja kallid kolleegid, ma pean teile ütlema, et kui Kiievis ringi käia väljaspool kesklinna, siis näete väga palju vaesust näete, et majanduslikud probleemid, majanduskriis koormavad Ukraina inimesi ja muudavad elu väga raskeks. reformid nõuavad aega, aga seda aega ei ole. ja sellepärast peaksid reformid toimuma kiiremini, peaksid olema põhjalikumad kui oleks ka rohkem poliitilist tahet kõikidel poliitilistel osapooltel, kui koalitsioon oleks stabiilne. ja on teatud valdkondi, kus äh, muudatused on väga aeglased või otse vastupidised, näiteks kohtuvõimu reform ja ka korruptsioonivastane võitlus. kuid siiski tuleb tunnistada, et midagi toimub. politseireform näiteks on suurepäraseks näiteks äh, see toimub, kohalik politsei on saanud toetust USA-lt ja Kanadalt, seal on kohe ilmselgeid muudatusi näha ja need äh, sov-, Nõukogude Liidu aegsed politseinikud on, miilitsad on kadunud, me näeme ka rohkem naistest politseinikke, ka korruptsioonivastane võitlus on päris hea, hinnad on küll tõusnud, aga rahvas tunneb seda siis põllumajandussektori reform, see, et on dereguleeritud kogu sektorit, on selge, see on ka endaga korruptsiooni vähenemise kaasa toonud. VKE-sid tekib juurde, see on üks tähtsamaid sektoreid, kuid väga tähtsad on ka süsteemsed muudatused. turu ärakasutamine monopolide poolt, mis mõjutavad nii poliitikuid kui ka seadusandjaid, siis tuleb majandus sektorile ka parem juurdepääs turule tagada nendele, kes tõesti loovad töökohti ja maksavad õiglast palka. tõesti, meeleheidet tekitab see, et kolleegid Verhovna Radas küll vahel gaasile vajutavad, aga samal ajal jällegi tõmbavad ka käsipiduri peale ja mõnikord on nii, et antakse gaasi ja käsipidur on peal ja mootor tossab nii et äh, siin on tõesti kaks väga tähtsat seadusandlikku paketti, mis puudutavad viisa liberaliseerimist ja selle tegevuskava äh,, samamoodi pakett äh, korruptsiooni vastu äh, Neid arutati neljapäeval ja see on tegelikult endaga kaasa toonud kodanikuühiskonna suurema reaktsiooni, eks me näeme, kuidas see kõik sellel nädalal edasi areneb, aga ma arvan, et keskkonnaühiskond jätkab surve avaldamist ja et äh, rahvaesindajad siis ka tõesti headele mõtetele tulevad. aitäh! aitäh, kas teil on veel midagi lisada, mida pole öeldud? härra Naart veel kord Me da la impresión de que Ucrania no está en la situación de Luxemburgo, ni de Dinamarca, ni de países que no están. Ma arvan, et äh, Ukrainat ei saa Luksemburgi ja Taaniga võrrelda. Ukraina on sõjas osaliselt okupeeritud ja oleks loogiline see, et Ukraina rahvas oleks otseselt äh, seotud oma esindajatega, sellepärast et need rahvaesindajad valiti siiski demokraatlikes tingimustes ilma oligarhideta ja nende sekkumiseta. aga kui me vaatame valimisaktiivsust riigis, kus on sõda, mis on okupeeritud, siis nelikümmend kuus protsenti ehk umbes pool rahvast käis valimas ja teisel poolel on tegelikult täiesti ükskõik, mis toimub ja kui me vaatame geograafilist jaotust, siis me näeme, et riiklikud huvid elimineeritakse. näiteks Galiitsias ka viiskümmend protsenti käis valimas samal ajal, aga Donbassis käis valimas ainult kolmkümmend protsenti. ja kui me nüüd mõtleme selle peale et, et kolmkümmend protsenti valijatest käis valimas, see tähendab seda et, et kolmkümmend protsenti nii-öelda valis rahvaesindajad, ma ei tea, kas see on äh, esindatus, kui te räägite demokraatiast kolmekümne protsendi puhul, siis meil on täiesti erinev ettekujutus demokraatiast. Uh, aitäh, kolleegid, härra Peitsala, härra Temesmaeker, härra Mart, teie väga heade mõtete eest. mul on kaks äh, kokkuvõtmat märkust. esiteks, meie parlamentide vaheline äh, töö oleks võib-olla pidanud ametlikumalt äh, tegelema ka valitsustevahelise koostööga, seda siis ka assotsieerimisnõukogu kaudu, selleks et äh, kolleegid komisjonist ja välisteenistusest ka teaksid, millised on meie soovitused. Ähm, see oleks siis nii-öelda vihje, mida parlamendid soovivad, et äh, arendataks siis suhteid edasi ja seitsmendal siis nõukogu kohtumise seda ka arutatakse. teine märkus on delikaatsem, ma ei tea, kas te teate, et pärast Hollandi referendumit on Hollandis tehtud algatus korraldada uus referendum assotsieerimislepingu üle Ukraina ja Euroopa Liidu vahel. see on tõesti väga koomiline algatus minu teada ei ole see tehtud selleks, et Ukraina olukorda äh, halvemaks muuta, aga et teha raskemaks elu Euroopa-meelsetel jõududel Hollandis. nii et eks me näe, mis saab assotsieerimislepingust, äh, mille kallal väga paljud inimesed Euroopas vaeva nägid ja mis tegelikult äh, Maidani liikumise endaga kaasa tõid ja et millal see siis rakendub. olen rääkinud kolleegidega Kiievis ja me oleme koordineeritult valmis osalema võimalikes aruteludes, mida Hollandis korraldada soovitakse neljandal aprillil kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja tegelikult meil on nii poliitiline kui moraalne kohustus äh, nagu te mäletate, kuueteistkümnendal septembril kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Strasbourgis ja Kiievis kirjutati täpselt samal ajal sellele lepingule alla ja nüüd me tõesti peaksime hoolitsema selle eest, et see ratifitseerimisprotsess oleks kiire ja ilma probleemideta. nii et kes soovivad aidata, kutsun teid üles seda tegema ja siin arvestame eriti just äh, Margi abile, kes on küll flaam, aga räägib hollandi keelt ja saab siis anda oma panuse, eriti just äh, sisu osas poliitilistesse aruteludesse. aitäh, Elmar, see oli lihtsalt kaks punkti. aitäh! eriti piinlikkust valmistav on see, et valitsus otsustas mitte sekkuda avalikku arutellu. nii et kui sa kirjutad midagi alla, siis sa peaksid seda ka kaitsma. ma unustasin ühe punkti, kui ma rääkisin ÜRO-st võib-olla võiks fraktsioonid seda arutada, et kui mingi algatus tuleb väliskomisjoni jaoks, et me saaksime järgmisel aastal teha soovitused nõukogule uute prioriteetide kohta ÜRO Peaassamblee osas. ma arvan, et me peaksime seda meetodit kasutama, sellist sekkumismeetodit. aga kuna meie kodukord on selline, nagu ta on, siis mõni fraktsioonidest peab selle ettepaneku tegema, nii et äkki fraktsioonid arutaksid, kas oleks võimalik see ettepanek teha. järgmise laiendatud juhatuse koosolekul arutame siis seda. aitäh ja koosolek on lõppenud.